D'un coup. Bien. Mes chers collègues, je pense qu'on va commencer, si vous le voulez bien. kallid kolleegid, hakkame tööga pihta. mina asendan praegu Brian Simsonit, äh, paraku, paraku, äh, kes äh, on lume tõttu lennukiga toppama jäänud ja eks siis vaatame, kuidas ta jõuab aga teda oodates alustame meie koosolekuga. eeldame, et päevakord on vastu võetud, kui teil ei ole midagi selle vastu. paistab, et kellelgi pole midagi selle vastu öelda. koosoleku protokoll, eelmine koosolek kui kellelgi kommentaare ei ole, siis komisjoni koosoleku lõpus loeme nad vastuvõetuks. ja nüüd toimub meil, on meil plaanis arvamuste vahetus Küprose lahkuva eesistuva riigi äh, kommunikatsiooni avalike tööde ministriga Efemios Florentsuga, kes äh, räägib meile oma tööst äh, ja eesistumise saavutustest. lugupeetud minister, palun, teil on sõna, kui te olete tassikese kohvi saanud kõigepealt. palun, härra minister. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε suur tänu, aseesimees. lugupeetud aseesimees, auväärsed Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. tõepoolest pean ütlema, et mul on suur au olla täna teie ees Euroopa Parlamendis ja tahaksin tänada selle võimaluse eest mis te olete mulle andnud, tutvustada teie komisjonile Küprose eesistumise tulemusi transpordi valdkonnas ja kuulata ka teie mõtteid ja seisukohti nendel teemadel Küprose eesistuja pidi nõukogus edasi viima Euroopa tasandi poliitikaid, mis on tihedalt seotud ähm, arenguga, Euroopa majanduse konkurentsivõime tõstmisega ja Euroopa kodanike elukvaliteedi parandamisega. transpordi valdkonnas viimase kuue kuu jooksul me vaatasime läbi mitmeid olulisi õigusloome algatusi, mis on suunatud tõhusama ja jätkusuutlikuma transpordisektori loomisele Euroopas maismaatranspordi puhul eesistuja on teinud tööd selle nimel, et parandada olemasolevat seadusandlust, mis on seotud näiteks kontrolliga, sõidumeerikutega ja mis on suunatud liiklusohutuse parandamisele ja ka halduskoormuse vähendamisele. transpordinõukogu oktoobris kiitis heaks poliitilise kokkuleppe vastava määruse ettepaneku üle. minu kolleegid ähm, on teinud konstruktiivset koostööd raportööri proua Dikaoga sel teemal ja tahaksin teda südamest tänada. läbirääkimised nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel kindlasti jätkuvad ja muutuvad veelgi intensiivsemaks Iiri eesistumise ajal selleks, et kokkuleppele jõuda. mis puudutab õigusloome algatusi seoses sõidukite ja mootorite tehnilise kontrolliga äh, Küprose eesistuja äh, suunav arutelu põhjal Transpordinõukogus jõudis äh, üldisele kokkuleppele nõukogus, aga peale nende kahe õigustloome ettepaneku oleme keskendunud liiklusohutusele. kahekümne viiendal juulil kaks tuhat kaksteist näiteks koostöös Euroopa Komisjoniga Küprose eesistuja korraldas Euroopa liiklusohutuse päeva, mis oli suunatud eeskätt noortele. see toimus Küprose eesistumise algatusel ja oli suunatud noorte aktiivsele kaasamisele liiklusohutuse parandamisse ja teadlikkuse tõstmisele, selleks et luua eh, liiklusohutusest teadlik kultuur noorte hulgas. me püüame teadlikkust ja liikluskultuuri parandada nii hariduse kui ka koolituse kaudu ja püüame luua vastastikuse mõistmise õhkkonda noorte ja politsei vahel see päev kujunes oluliseks aruteluplatvormiks ja me saime vahetada omavahel infot parimatest tavadest, riskiga seotud teadlikkusest ja käsitleda soovitusi selle tulemusel tehtud lisasoovitused on oluline vahend seoses äh, liiklusohutuse parandamisega noorte hulgas nii regionaalsel kui ka piirkondlikul tasandil. meretranspordi valdkonnas Küprose eesistuja keskendus sellele, et parandada meremeeste töö- ja elutingimusi ning luua turvalisem ja vastutustundlikum tööjõud ja üldisemalt äh, turvalisem meretööstus. nõukogus vaadati läbi kaks õigusloome ettepanekut, mis on seotud ühenduse õigusaktides meretööjõu konventsiooni sätete ähm, ülevõtmisega, samuti mis äh, puudutas äh, lipuriike ja sadamariike. Nende ettepanekute ähm, puhul jõudsime üldise lähenemisviisile ministrite nõukogus oktoobris. ma arvan, et ähm, on olemas eeltingimused ka teie komisjoni jaoks, äh, eriti härra Simsoniga eesotsas, edendada seda ettepanekut koostöös komisjoniga, kaasates kõiki asjaosalisi äh, ning eriti proua Perez eh, ja teha seda Iiri eesistumise ajal. lennutranspordi valdkonnas eh, peetakse funktsionaalsete eh, lennuplokkide loomist oluliseks ühtse Euroopa taeva seisukohast ja Küprose eesistuja pööras sellele teemale palju tähelepanu. me korraldasime koostöös Euroopa Komisjoniga kõrgetasemelise kohtumise pealkirjaga e, Ühtne Euroopa taevas, aeg tegutseda. üksteist ja kaksteist oktoober kaks tuhat kaksteist toimus see kohtumine sel koosolekul oli võimalik dünaamiliselt arutada olemasolevat olukorda ja mõelda sellele, kuidas edasi liikuda Euroopa õhuruumi kontrollimisega seotud teemadel. esimees Simson ja mitmed teised külalised omalt poolt saatsid välja äh, sõnumi selle kohta, milliseid samme oleks tarvis astuda, et äh, tõhusamalt tagada lennukontrolli Euroopas. me arvame, et selle kohtumise järeldustest on kasu ja et kõik asjaosalised pööraksid neile tähelepanu selleks, et saavutada käegakatsutavaid tulemusi eh, kõikide Euroopa üldse õhuruumiga seotud aspektide osas tulevikus. Küprose eesistumise ajal võttis nõukogu vastu Euroopa Liidu nimel kokkuleppe allakirjutamise, mis näeb ette suurendatud koostöö Euroopa Liidu ja Eurokontrolli vahel. detsembrikuise äh, nõukogu ajal me kirjutasime sellele kokkuleppele alla ja see kokkulepe peaks andma olulise panuse ühtse Euroopa taeva loomisse. tahaksin tänada härra Simsonit isiklikult ja härra Fosterit suurepärase koostöö eest, mida te tegite meie vastava valdkonna nõunikega Brüsselis. Euroopa Liidu lennujaamade kvaliteedi parandamise, parandamine moodustab olulise osa Euroopa Liidu lennutranspordipoliitikast. Küprose eesistuja keskendus õigusloome ettepanekule, mis puudutab ühiseid reegleid Euroopa Liidu lennujaamades äh, lennuaegade määramisega nõukogu jõudis, ähm, kiidis heaks üldise lähenemisviisi oktoobris mind on informeeritud ka hiljutisest Euroopa Parlamendi hääletusest terve rea meetmete üle, mis ähm, avavad tee olulisteks läbirääkimisteks ja kokkuleppe sõlmimiseks nõukoguga. tahaksin südamest tänada nende kolme ettepaneku raportööre härra Sakias Lightright ja Sassada. Nad tegid tõesti laitmatut koostööd Küprose eesistujaga. lennutranspordi osas eesistuja edendas ka komisjoni poolt välja töötatud järelduste heakskiitmist nõukogus, mis puudutavad Euroopa Liidu lennutranspordi välispoliitikat. Need järeldused on aluseks koordineeritud Euroopa Liidu poolsele tegevusele selleks, et parandada lennutransporti rahvusvahelisel tasandil toimiv süsteem nõuab arenenud äh, infrastruktuuri. üle-euroopaliste võrgustike arendamine on äärmiselt oluline Euroopa ettevõtluse arendamiseks ja kodanike arenguvajadustega arvestamiseks. ning see aitab kaasa Euroopa majanduse parandamisse. Nende võrgustikuga, võrgustikega on võimalik tõhusalt toetada sotsiaalset, territoriaalselt ja majanduslikku äh, ühtekuuluvust kõikides Euroopa Liidu piirkondades. selles raamistikus Küprose eesistuja põhinevalt osalisel üldisel lähenemisviisil, mis saavutati Taani eesistumise ajal jätkas õigusloome ettepanekute läbivaatamist äh, Euroopa ühendamise rahastu valdkonnas ja me liikusime edasi. selle ettepaneku läbivaatamine toimus hiljuti loodud töörühma eesistuja sõbrad egiidi all selle eesmärk oli tagada antud ettepaneku horisontaalset iseloomu. tahaksin siinkohal tänada härra Rikeet koostöö eest ähm, Küprose eesistujaga. nõukogu ja parlamendi vahelised läbirääkimised Euroopa ühendamise rahastu üle ja teiste sektoraalsete õigusloome ettepanekute üle jätkuvad kindlasti ka Iiri eesistumise ajal, eriti mis puudutab õigusloome ettepanekut, mis on seotud üle-euroopaliste võrgustike arendamisega. tahan tänada raportööre härra Komutšakost ja Artjuki suurepärase koostöö eest äh, minu kolleegidega. peale selle olime paika pannud ka enda jaoks prioriteedid ja püüdsime edendada mitmeid poliitikaid, mis minu jaoks on Küprose eesistumise nii-öelda kaubamärgiks olnud. aitasime edendada jätkusuutlikku ja arukat kasvu Euroopas. toimus ka spetsiaalne ministrite kohtumine Küprosel ja sellel kohtumisel ähm, merevaldkonna eest vastutavad Euroopa ministrid koos president Barroso ja Küprose presidendi härra Kristofjase äh, ja volinik Maria Damanaki osalusega äh, võtsid vastu Limassoli deklaratsiooni. see deklaratsioon on seotud merevaldkonna elustikuga ja sellega seotud tegevuskava keskendub nii olemasolevatele sektoritele, mis on juba pikka aega eksisteerinud, kui ka uutele sektoritele ja aitab kaasa uute töökohtade ja majanduskasvu loomisele. deklaratsioonis kutsutakse üles kõiki huvitatud osapooli looma tingimusi veemajanduse parandamiseks ja äh, kutsutakse üles ka naaberriike, kellel on äh, Euroopa Liiduga ühine merepiirkond, tegema sektoraalset koostööd, vahetama parimaid tavasid ja edendama dialoogi nii liikmesriikide kui ka rahvusvahelisel tasandil, tehes seda õiguslikus raamistikus, mis on loodud Euroopa mereõiguse konventsiooniga. Lemas oli deklaratsioon, on oluline verstapost. see näitab, kuidas edendada merega seotud tegevusi, kasutada ära mere poolt pakutavat äh, elurikkust, tegemist on Küprose algatusega, mille võttis omaks Euroopa Komisjon ja terve rida Euroopa liikmesriike ja ka Euroopa Parlament härra Kumutsakos, proua Lepas ja proua Meissner osalesid sellel konverentsil ja ma tahaksin neid tänada sest nad aitasid kaasa selle deklaratsiooni edukusele üldasjade nõukogu detsembris kiitis heaks järeldused, milles võetakse üle selle deklaratsiooni järeldused, tunnustatakse, et Limassoli deklaratsioon on oluline osa Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast, millega toetatakse majanduskasvu, konkurentsivõimet ja uute töökohtade äh, loomse võimalusi nõndanimetatud sinise majanduse raames. meil õnnestus edukalt ühendada kaks Euroopa Liidu keskset poliitikat, digitaalküsimused ja transport. edendades digitaaltehnoloogia rolli transpordi jätkusuutlikus arengus Euroopa Liidus. esimest korda nõukogu eesistuja korraldas transpordi- ja telekommunikatsiooniministrite ühiskohtumise, tunnustades, et uute ja innovatiivsete tehnoloogiate roll on äärmiselt oluline ja sellel on keskne tähtsus transpordipoliitika valges raamatus. Küprose eesistumise järelduste kaudu, mida tervitasid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja komisjon, on võimalik arutada viise, kuidas koguda infot ja andmeid, et paika panna aruka transpordi põhielemendid. arukate transpordisüsteemide loomine ja erinevate transpordiliikide kombineerimine linnade vahel tuleks rõhutada, et Küprose eesistuja esitas need järeldused ka arukate transpordisüsteemide ülemaailmsel konverentsil mis toimus Austrias oktoobris. esimees, äh, Euroopa Parlamendi liikmed, eesistuja on teinud endast kõik võimalikku, et edasi liikuda mitmete üle-euroopaliste teemadega. eesistuja tuli välja mitmete algatustega transpordi, merepoliitika ja telekommunikatsiooni valdkonna integreerimiseks. me suutsime täita oma rolli eesistujana ja tegime koostööd kõigi Euroopa Liidu institutsioonidega ja sealhulgas Euroopa Parlamendiga, mis on üks olulisemaid Euroopa Liidu tugisambaid. see on koht, kus väljendatakse demokraatia põhimõtteid. eesistuja, eesistujana sai Küpros suurepärase kogemuse ja teadmised Euroopa küsimustest, mida on võimalik edaspidi ära kasutada. loomulikult on tähtis jätkata intensiivselt eesmärgipärast tööd, jääda aktiivseks partneriks kõikidele. tahaksin veel kord tänada teid täieliku siira koostöö eest kogu Küprose eesistumise ajal ja soovin igati edu Iiri eesistujale ning eriti oma eh, sõbrale, transpordiministrile Leo Võrad Kaarile. kes saab olema, kes juhib nüüd nõukogu esimesest jaanuarist äh,. olen hea meelega valmis ära kuulama äh, kõiki teie seisukohti ja vastama küsimustele, kui teil neid on Euh, suur tänu ja nüüd anname koordinaatoritele sõna äh, nende märkusteks ja küsimusteks, härra Werner, palun. suur tänu, härra esimees. soovin tänada Küprost kui eesistujamaad äh, ja transpordiministrit, kes äh, võttis jutuks kõik küsimused, mida me oleme arutanud parlamendis, komisjonis Need on küsimused, mis on olnud olulise poliitilise tähtsusega, kuid nõukogus ei ole tihti saavutatud üksmeelt. positiivselt sooviksin esile tuua seda, kui innukalt te kaitsesite ühtse Euroopa taeva ideed, selle kontrolli, selle funktsioneerimise tagamist õhuruumi osade kasutuselevõttu. kahjuks ei ole me siin edasi liikunud, liikmesriigid on oma jäikadel positsioonidel eh, ning eh, nad soovivad säilitada oma asutuste rolle eh, ning mul on hea meel, et teie eesistujana püüdsite siin siiski edasi liikuda ning ma sooviksin tänada teid teie suure panuse eest. sooviksin esile tõsta ka seda, et äh, siin on edasi liigutud ka perioodiliste kontrollide äh, valdkonnas, maanteetranspordi valdkonnas. meil on siin juba ka seisukoht välja töötatud ning parlamendis komisjonis saame me selle teemaga edasi liikuda. lennujaama paketi osas me oleme olukorraga kursis. ka siin on probleeme, siin on probleeme teenindusaegadega, muude küsimustega, kuid me oleme siin edasi liikunud kuid kolmepoolsed kohtumised seisavad veel ees maapealse teeninduse osas. samuti me teame, kuhu me oleme jõudnud. meil on vaja siin komisjonis kõigepealt endal üksmeelele jõuda ja siis me saame eesistujale eh, anda omapoolsed seisukohad, sest järgmise eesistuja jaoks on see üks olulisemaid punkte, millega töötada Küprose jaoks eh, oli väga oluline kahtlemata ka merenduse küsimus, Küpros on mereriik siin äh, kahtlemata avaldas see äh, teie tööle ka olulist mõju ning te saavutasite kindlasti ka edu äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni eeskirjade jõustamisel. samuti oli edasiliikumist laevade navigatsioonipatentide äh, valdkonnas, äh, siin on vaja kahtlemata ühtlustamist, samuti sadamate kontroll oli oluline raskuspunkt teie töös. TNT äh, osas ja siin me praegu oleme olukorras, kus pall on nõukogu väravas, me peame parlamendis esimesel lugemisel selle teemaga veel tegelema, kuid siin on tegemist niivõrd olulise projektiga, siin on tegemist suurte investeeringutega taristutesse ning seetõttu on väga oluline, et nõukogu teaks, kuidas meie asjasse suhtume. ning äh, kolleeg Harikee, raportöör, äh, teavad samuti, et rahastamise osas on siin alati probleeme järgmise seitsme aasta jaoks on meil vaja rahastamist, seda, neid vahendeid vajavad ka liikmesriigid, meil on vaja edasi liikuda, meie liikmesriikides on väga keeruline majanduslik olukord, me peame selle eh, muutma positiivseks, selleks on vaja investeerida, selleks on vaja aga ka seda, et liikmesriigid jõuaksid kokkuleppele ühises eelarvepoliitikas, sest äh, see ei tohiks ometi nii raske olla, aga te näete, milline on olukord, me loodame, et äh, järgmised läbirääkimised toovad rohkem edu. Limassooli deklaratsioon oli kahtlemata väga oluline punkt. Te viitasite sellele, see oli strateegiliselt väga äh, oluline punkt ning ka turismipoliitikas oli meil väga tähtis kuulamine, see puudutas Vahemere piirkonda eh, ning ma sooviksin seda samuti meenutada. see kahtlemata eh, on ka Küprose jaoks oluline küsimus eh, ning majandusliku arengu jaoks on see kahtlemata väga tähtis. sooviksin tänada teid selle eest, et te töötasite integreeritud merenduspoliitika valdkonnas niivõrd intensiivselt. see puudutab eh, samuti ka kalandust kõige muu kõrval, selle eest sooviksin teid väga tänada. tänan teid, minister Florenzo, teie väga hea töö eest. ja nüüd härra El Kadravi, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. aitäh, härra esimees. ka mina loomulikult sooviksin tänada Küprost uitgebreide inleiding ähm.. sooviksin eh, sissejuhatus, eh, tänada väga hea sissejuhatuse eest. siin on teatud punktid, mis on äärmiselt tähtsad, kus tööd tuleb veel jätkata. pean siin silmas sõidumeerikuid, pean silmas maanteetranspordi ohutust. sõidumeerikud on kahtlemata äh, liiklusohutuse jaoks väga oluline küsimus, siin on vaja liikuda edasi tehnoloogia parandamiseks, siin on vaja vältida pettuste võimalusi, siin on vaja tagada kõikidele võrdsed mängureeglid. meie oma fraktsioonis leiame, et siin on veel no, äh, piisavalt tööd teha. inimesed, kes töötavad transpordivaldkonnas, äh, peavad äh, saama töötada Äh, headestes ning äh, olulise panuse annavad sellesse ka sõidumeerikud. mis puudutab lennutransporti, siis siin oli samuti edasiliikumist märgata, osade teemade äh, vallas sain ma ka ise oma panuse anda. me tegelesime teenindusaegadega, müra küsimustega ning minu arvates ei ole meie seisukohad nõukogu ja parlamendi vahel nii väga erinevad. minu arvates on meil võimalik siin ikkagi saavutada kompromiss. vähem head on perspektiivid üksikutes valdkondades, mis puudutab saavutatud kokkulepete jõustamist. see puudutab ka ühtset Euroopa taevast viiendal detsembril eh, oleks tegelikult funktsionaalsed õhurüumi osad pidanud juba jõustuma, aga nii see ei läinud. Eh, liikmesriigid ei ole ajakava suutnud täita, nad ei ole suutnud lepinguid, kokkuleppeid täita eh, ning see tähendab, et me ei liigu soovitud kiirusega edasi. Need kokkulepped mida me oleme omavahel sõlminud, eeldavad siiski, et neid ka täidetakse. ning äh, lõppjäreldus on ikkagi see, et reisijate ja majanduse huvides on see, et liikmesriigid täidavad endale võetud kohustusi ning äh, nüüd TEN-T ja CEF loomulikult on see järgmiste aastate jaoks väga oluline, kuidas me siin tegutseme, me püüame olla võimalikult objektiivsed. transpordi infrastruktuur Euroopa Liidu ulatuses tuleb sellesse tegevusse kaasata, meil on vaja tagada ühtse turu toimimine ning see kõik kuulub kokku me loodame loomulikult, et eh, ka edasise no, töö käigus annavad kõik oma panuse. see puudutab eelkõige ka rahastamisküsimusi. kõne all on miljardite eurode säästmine, kuid mis on selle kõige mõte, kui me kogu oma energia praegu kulutame sellele, et kehtestada ühtseid mängureegleid, kui meil on nägemus, milline peaks olema ühtne Euroopa transpordivõrgustik, aga meil ei ole selleks vahendeid, siis tuleb meil ikkagi keskenduda põhilisematele küsimustele. meil on vaja eelarvet, mis võimaldab meil oma poliitikaid ellu viia. see oli minu poolt kõik, ma soovin tänada teid tehtud töö eest, töö ei ole veel lõpule viidud, siin on järje, järgmistel eesistujariikidel veel väga palju teha, ma loodan konstruktiivsele koostööle, aitäh! suur tänu, härra Elgadrovi! härra Pannin, liberaalide ja demokraatide nimel, palun! kõnelejal pole mikrofon sisse lülitatud. Sorry, I was, I said I was distracted, I didn't realise we'd moved on in the agenda. ma ei saanud aru, et me oleme päevakorras äh, edasi liikunud, kas me nüüd oleme härra Kamali dokumendi juures? Non mais si vous n'avez pas de commentaires ou de déclarations à faire sur la communication euh... kui teil ei ole midagi öelda härra ministri sõnavõtu kohta, siis äh, annan äh, ma sõna järgmisele kõnele, härra Kammerile, Kammerile. härra Benjon, kas te tahate midagi öelda? Um, kas soovite sõna võtta? ei, tegelikult mitte. ma ei olnud valmis seda tegema, et ilmselt äh, tekkis segadus siin, erinevad inimesed saabusid ja lennud hilinesid. siis loeliselt ja härra Kraamer, palun ka mina tänan Küprost kui eesistujat eh, ning tänan ka tänase eh, sõnavõtu eest. nüüd eh, puudutaksin kõigepealt Limassoli kohtumist, see oli kahtlemata väga tähtis kuid nagu öeldud, Euroopa Nõukogu riigi ja valitsusjuhid rikuvad Euroopa seadusi, mis nad ise on vastu võtnud, see puudutab eelkõige ühtset õhu, Euroopa ühtset taevast, mis pidi jõustuma juba detsembris, räägitakse raha kokkuhoiust, aga seda ikkagi ei tehta. tegemist on eeskirjadega, mis aitavad vähendada heiteid, mis aitavad kaitsta kliimat, aga seda kõike ei viida ellu. minu küsimus on, mida üleüldse tehakse? kas need, kes seadusi teevad, neil on täiesti ükskõik kõik, kas äh, neile ei lähe üldse korda see, mis tegelikult toimub, mille üle siis arutelud toimuvad, miks siis ei saa neid eeskirju ellu viia? mina tulen Saksamaalt, miks Saksamaa valitsus keeldub neid seadusi, mis nad ise on vastu võtnud ja mille vastuvõtmiseks on nad ka survet avaldanud, äh, kuna tegelikult on tegemist kõikidele kasulike otsustega, miks nad neid ellu ei vii? me oleme äh, arutanud neid küsimusi erinevates organites, see tegevus ei ole tegelikult olnud läbipaistev, kuid küsimus on selles, mida need riigid siis tegelikult endale ette kujutavad. Euroopa kodanikud, Euroopa on ju õigusriik, Euroopas peaksid olema seadused, mis kõikidele kehtivad, mitte kodanikele, vaid ka nõukogule, võib-olla teil on võimalik selle kohta paar sõna öelda ja teine punkt, maapealne teenindus, see lükati komisjonis tagasi täiskogul suure häälteenamusega ja kui me seda arutame, täna me seda arutame jällegi, kas te arvate siis, äh, kui me jätame kõrvale selle, mis ma alguses juba ütlesin, see maapealne teenindamine puudutab võib-olla kolme lennujaama, kuid need eeskirjad jäävad kehtima viieteistkümneks, kahekümneks aastaks. kas te arvate, et see on oluline? kas on tähtis, et me tegeleme selle küsimusega? et meil on vaja üle-euroopalist äh, reeglistikku, mis tegelikult puudutab ainult paari-kolme lennujaama, kas see on tähtis küsimus? minu arvates on see aja raiskamine. samal ajal, kui suhtutakse seaduste täitmisesse täiesti lohakalt ja kolmas küsimus, piirkondlikud lennujaamad, sellele te viitasite ka alguses korraks. ma olen nüüd kuulnud Kasseli lennujaama kohta kas sellist on võimalik len-, rongiga sõita Frankfurdi lennujaama, selleks on vaja üks tund kolmkümmend kaheksa minutit ja Frankfurdi lennujaamast on võimalik äh, min-, lennata otse väga paljudesse kohtadesse, aga sellegipoolest Hesseni liidumaa valitsus Roland Kochi juhtimisel nõuab, et seal oleks ka piirkondlik lennujaam. see piirkondlik lennujaam ei ole üldse mõttekas sealt läheb nädalas kaksteist lendu välja. ja äh, seitse nendest lendudest kuuluvad maksejõuetutele lennukompaniidele. ka Saarbrückenis on piirkondlik lennujaam. seal oli ja sealt käis möödunud aasta jooksul läbi üle viiekümne tuhande lennureisija äh, ning viis koma seitse miljonit Eh, oli selle käive, see tähendab, et eh, maksumaksja eh, tegelikult toetab seda suurte summadega niisuguste piirkondlike lennujaamade ülalpidamist, kas see ei ole teie jaoks probleem? kui me vaatame, milline kriis Euroopas praegu valitseb, kas me ei peaks täpsemalt vaatama, kuidas me raha kulutame, millised on need põhimõtted, meil on põhimõte, kasutaja maksab ja meil on väliste kulude arvesse võtmise põhimõte. Need on põhimõtted, mida tegelikult rikutakse väga jämedalt. kas seda üldse arutatakse nõukogus, milline on teie seisukoht selles osas ja Te võite rääkida, et me peame kokku hoidma igal pool hariduses, tervishoius, aga lennunduses me võime raha raisata, kuidas tahame ja üle-euroopaliste võrkude juures on täpselt sama lugu, meil on imeilus nimekiri soovidest, me võtsime selle enne jõuluparlamendis siin ka vastu, kinnitasime, enne jõulusid võib ju igasuguseid asju soovida. ja minu küsimus teile on nüüd see, eh, siin on vaja eh, ikkagi mõelda sellele, et meil on nii ja nii palju raha, praegu me küll täpselt ei tea, aga meil on siiski konkreetne summa ja me peame mõtlema, millised projektid on üldse rahastatavad või te arvate, et see soovide nimekiri, see, see nimekiri tegelikult võib küll olemas olla, aga sellest pole mingisugust kasu, sellele ei pöörata mingit tähelepanu. ja Euroopa raudtee, see lapitekk, see jääb püsima nii, nagu ta praegu on. kus on siin see Euroopa lisandväärtus, kas nõukogus nendele küsimustele üldse tähelepanu pööratakse, seda ma tahaksin teada, aitäh suur tänu, härra Kramer. ja kuue nimel härra Kolitšek, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. võin rääkida emakeeles, nii et kasutangi võimalust ja teen seda tahan tänada Küprose eesistujat, tean, et Küprosel koos Kreekaga on praegu väga raske aeg kuid sellegipoolest on nad teinud ära hea töö rasketes oludes. maanteetransport ja kogu see sõidumeerikute küsimus on väga oluline meie jaoks iseäranis kaubavedude puhul ja äh, minule, minu jaoks on meil puudu siin äh, väikeveokite käsitlemisest, sellepärast et väikesed, väikeseid veoautode puhul puudub igasugune kaitse, vähemalt suurte veoautojuhtidega võrreldav see kaitse küll ei ole. võib öelda, et selliste väikeste veoautode puhul äh, töötab, töötavad nad nagu orjad kümme kuni neliteist tundi ööpäevas, nad peavad magama kuskil äh, oma auto nurgas tee ääres äh, ja tegemist on tõesti tõsise sotsiaalse probleemiga sotsiaalne külg on oluline ka loomulikult suurte veokite puhul ja kui me tahame kogu maanteetranspordi problemaatikale lahendust leida, siis äh, ei saa jätta tõstatamata ka koolituse probleemi, meil puudub ähm, ühtlane koolitus, üheksakümmend protsenti õnnetustest ei tulene mitte taristu puudujääkidest vaid, või auto tehnilistest puudujääkidest, vaid siiski inimlikust veast. nii palju siis Küprose eesistumise kohta võib tulevikus võiksite ehk nende probleemidega ka samuti äh, tegeleda, ma ei tea, kas palju te sõidate, mina isiklikult sõidan kaheksakümmend tuhat kilomeetrit aastas, aga kui te sõidate, siis te teate, kui tõsised puudujäägid on äh, veoautojuhtide koolituses. mis puudutab raudteetransporti, siis äh, mind üllatab see, et me ei ole tegelikult edu saavutanud veel. Äh, räägime endiselt neljandast raudteepaketist äh, ja nii palju, kui ma aru saan, siis äh, Küpros ja ka järgmine eesistuja Iirimaa ei paista olevat sellest temaatikast ja sellest sektorist väga huvitatud, me oleme rääkinud äh, transpordi infrastruktuur, transpordi infrastruktuurist äh, ja nii edasi juba äh, aasta, üle kümne aasta ja praegu pakutud lahendused ei ole olnud piisavad. mina isiklikult ei suuda ühtegi ratsionaalset lahendusettepanekut välja mõelda, kuid ma arvan, et et võib-olla me võiksimegi loobuda sellistest suurtest plaanidest, võib-olla võiksime praeguste äh, süsteemi ühtlustamisele keskenduda. Äh, praegu mis puudutab lennutransporti, siis äh, müra valdkonnas ja lennuaegade osas oleme me pisut tööd teinud, aga heitmete ja tolmusaaste küsimusega me ei ole tegelenud ja seda tuleb kindlasti pidada puudujäägiks. süsinikdioksiidi heitme küsimus on meie jaoks alati olnud tähtis küsimus, nagu keskkond ka üldisemalt. selles valdkonnas ei ole me viimasel ajal suurt saavutanud ja äh, mõned ettevõtted on ise oma südametunnistusest äh, midagi ette võtnud. mis puudutab maapealseid teenuseid, äh, siis ma tegelikult ei tea, miks meie komisjon peaks hääletama teistmoodi, kui seda on tehtud, tegemist on sellise paketiga, mis, mida võib võrrelda sadamateenuste liberaliseerimisega, me tahame ja ma arvan, et äh, praegune sõnum ei ole piisavalt hea ja mis puudutab äh, Kesk-Euroopa lenn, ma mäletan, et omal ajal tegelesin ma Kesk-Euroopa lennuala ühtlustamisega ja see, ja ma arvan, et ja see enam ei kehti, kuid äh, meie ühtne lennu õhuruum endiselt ei ole saavutatud. Kesk-Euroopa on üks kõige problemaatilisemaid piirkondi ja ma ei tea, kas Iirimaa kavatseb selles valdkonnas midagi ette võtta. siseveeteed Limassoli algatus oli väga teretulnud, aga kuna Tšehhi Vabariik on äh, siseriik, siis meie jaoks on olulised ka siseveeteed ja selles kontekstis äh, nõukogu või komisjon äh, ja minu kolleegid Euroopa Parlamendis paistavad olevat tuttavad ainult Reini jõega ja võib-olla mõningate Beneluxi ja Prantsusmaa kanalitega, kuid kui hakkame rääkima siseveeteedest mujal Euroopas, siis see tekitab neis ainult segadust. Ehm, nende jutust jääb mulje, nagu me ei peaks nendele teistele Euroopa osadele üldse tähelepanu pöörama, aga siseveeteede äh, transport on väga keskkonnasõbralik transport äh, ja oleme seda siiani alahinnanud. Donau on Euroopa suurim jõgi, äh, mitte Reini jõgi. peaksime ka Elba ja Oodari jõgedele keskenduma. oluline on, et Küpros eesistujana mõistaks, et meri ei ole sugugi mitte ainus äh, veetranspordiliik TNT ja Euroopa ühendamise rahastu. investeeringuid tuleb suurendada, sellepärast et struktuurilised investeeringud kriisi ajal on suureks abiks võivad olla suureks abiks, kui me tahame oma rahasid kasutada otstarbekalt, need võivad aidata hoogu sisse puhuda majanduse taastumisele, kuid meil on vaja selgeid eeskirju. kui Euroopa Liit tahab tegutseda tervikuna, siis ei saa lubada seda, et äh, rahastamine selle sektori jaoks oleks väiksem kui üks protsent SKT-st, see peaks olema vähemalt kaks protsenti SKT-st. see on hädavajalik ja need on, ma arvan, tulevikku silmas pidades äh, kõige tähtsamad punktid ja ärge siis Euroopa eelarves neid tähtsaid valdkondi alahinnake. härra Koor, palun, viimane sõnavõtt ja pärast, härra minister, saate teie sõna. aitäh, härra minister Florenzo, põhjaliku ettekande eest ning ka selle töö eest, mida te tegite möödunud poole aasta jooksul, nende algatuste eest, mis te ellu viisite äh, Eh, ning te olete tõepoolest saavutanud konkreetseid tulemusi, sooviksin viidata kahele eh, asjale. Eh, ma sooviksin viidata elektroonilisele hädaabikutsungile, mis on tõeliselt suur samm edasi, me koostasime liikmesriikides aastast kaks tuhat viisteist selle siis ellu viima, sellega me peaksime ka hakkama saama, sest ma usun, et liikmesriigid on sellest tõepoolest ka huvitatud ning teine punkt, Eh, digitaalse sõidumeeriku kasutusele võtmine ausalt öeldes eh, peaks sõidumeerik takistama seda, et inimesed sõidavad liiga kaua ja jäävad magama roolis, see peaks olema liiklusohutuse huvides eh, ning me peame siin väga intensiivselt töötama selle nimel, et sõidumeerikud ka tõepoolest kasutusele võetakse, aitäh teile! suur tänu, härra Koh! ja nüüd, härra minister, palun anname teile võimaluse vastata ja täname teid ette vastuste eest nendele esitatud küsimustele ning teil on sõna ka lõppsõnaks. palun, härra minister. suur tänu. aitäh, härra esimees ma püüan nendele küsimustele ja kommentaaridele nüüd vastata jah, äh, tõepoolest, meil ei ole enam väga palju aega, seetõttu sooviksin kõigepealt teid kõiki tänada. soovin tänada sõbralike sõnade eest ning soovin tänada ka heade sõnade eest selle töö tunnustamiseks, mida meie eesistujana tegime Limassoli deklaratsiooni kohta sooviksin öelda, et äh, me äh, saime härra Simsonilt ning teistelt kolleegidelt väga palju vajalikku infot Liitu ning ma loodan väga, et meil õnnestub ka deklaratsioon tõepoolest ellu viia, samuti ma loodan, et meil õnnestub saavutada edasiliikumist Euroopa ühtse taeva valdkonnas. Limassoli deklaratsioon võeti vastu härra Kallase ja härra Simsoni juuresolekul ning selles seoses sooviksin viidata ka Äh, funktsionaalsetele õhuruumi osadele, siin on tingimata vaja jätkata jõupingutusi. nüüd härra äh, Krammeri sõnavõtu juurde. Äh, õhuruumi osade vallas tuleb meil olla järjepidev me peame intensiivselt jätkama oma tööd selle nimel, et juba saavutatu tõepoolest ellu viidaks. meil on praegu vaja arvestada kriisi mõjudega, see kahtlemata raskendab meie tegevust, kuid me soovime edasi liikuda. nüüd õhuruumi pakett me saavutasime siin edu, siin võeti vastu olulisi akte ning Euroopa Parlament ja Nõukogu on liikumas ühise seisukoha suunas, seisukohad ei ole enam nii vastandlikud trans-, maanteetranspordi osas sooviksin öelda, et meie eesistumisperioodi jooksul me saavutasime edu sõidumeerikute osas, tehnilise kontrolli läbiviimise osas. sõidukite tehnokontroll on oluline punkt ning siin tuleb kahtlemata jätkata tööd juba Iiri eesistumise ajal sõidumeerikute kohta sooviksin öelda veel seda, et enamik liikmesriike kiidab nende kasutamise heaks. mis puudutab nüüd kahe poole kuni kolmetonniseid veokeid, siis nõukogu on oma üksmeelsele seisukohale jõudnud selles valdkonnas komisjon täiendavaid äh, ettepanekuid ei ole teinud. võib-olla esi-, tuleb siiski uus pakett nõukogus arutusele ning sellisel juhul puudutab see kahtlemata ka tööd, mida tuleb teha neljanda raudteepaketi osas. raudteetaristu osas on vaja edasi liikuda nii nõukogu kui ka parlament peavad siin jätkama konstruktiivset koostööd. siin on vaja jõuda üksmeelele. süsinikdioksiidi heide on samuti üks olulisematest küsimustest. siin on vaja leida üleilmne lahendus selleks tuleb teha koostööd ka eh, IKO organisatsiooniga ning eh, rahvusvahelisel tasandil. Eh, tänan teid tähelepanu eest ja soovin tänada ka küsimuste eest. Euh, suur tänu ja transpordikomisjoni nimel veel kord suur tänu tehtud töö eest äh, transpordivaldkonnas äh, nõukogus äh, tõesti, teil oli väga palju erinevaid teemasid töölaual ja suur tänu hea koostöövaimu eest ja suur tänu ka selle eest, et äh, olete tulnud siia ohjasid üle andma ja Iirimaa eesistujale. suur tänu teile kogu meie komisjoni nimel Mes chers collègues, mes chers collègues du PPE. kallid Rahvapartei kolleegid. meil on siin au tervitada meie komisjoni nimel Iirimaa transpordiministrit härra Leo Varadikari, kes juhib nõukogu tööd selles valdkonnas ning räägib meile nendest äh, muredest ja plaanidest, mis selles töös neil on. ja kõigepealt anname härra ministrile sõna, siis annan sõna koordinaatoritele küsimuste esitamiseks, sellepärast et me peame kindlasti ajaraamidest kinni pidama ja seetõttu on meie sõnavõtud piiratud. härra minister, teil on sõna suur tänu kõigile ja tere õhtust kõigile. kõigepealt tahaksin tänada Transpordikomisjoni võimaluse eest tutvustada teile meile äh, oma prioriteete eesistumise ajal transpordi- ja turismisektoris. kõigepealt tahaksin äh, tänada oma Küprose kolleegi härra Florentsut äh, saavutatud edu eest tähtsate toimikute kallal transpordivaldkonnas, iseäranis mere merenduse valdkonnas, mis on paljudele selle komisjoni liikmetest siin südameküsimuseks. mul oli võimalus kohtuda Brian Simpsoni ja ka teiste teie komisjoni liikmetega korduvalt enne meie eesistumise algust ja ma arvan, et tänu nendele kontaktidele olen ma aru saanud, kui selle komisjoni prioriteedid äh, ja mured seoses transpordiga ja turismiga Euroopas. nagu iga demokraatlik institutsioon äh, on ka parlament ja institutsioon, äh, mis esindab erinevaid huvisid äh, ja siin parlamendis on samuti erinevad huvid esindatud. aga mind on üllatanud see, et nii üksikasjade tasandil kui ka meie Euroopa tasandi otsuste mõjude küsimustes on teie ekspertteadmised muljetavaldavad ja äh, ma loodan, et te aitate kaasa sellele, et meie eesistumine transpordivaldkonnas oleks edukas. ma tean, et meie arvamused on erinevad, kuid ma olen veendunud, et meil on ka ühiseid eesmärke, võtame siin näiteks selle, et me kõik tahame, et Euroopa oleks stabiilsetel rahanduslikel ja majanduslikel alustaladel, teiseks tahame suurendada tööhõivet iseäranis noorte inimeste jaoks ning mis kõige olulisem, me kõik tahame eurooplaste usku Euroopa institutsioonidesse parandada, Nad peavad aru saama, et Euroopa suudab lahendusi pakkuda. stabiilsus, tööhõive ja majanduskasv on Iiri eesistumise juhtmõteteks ja nendest põhimõtetest me lähtume ka erinevate seadusandlike toimikute puhul seetõttu me, me tahaksime ennekõike töötada selliste seadusandlike ettepanekute kallal, mis aitavad suurendada stabiilsust, tööhõivet ja majanduskasvu Euroopas järgnevatel aastakümnetel. ja ma tean, et teie komisjon on sellega nõus, transport on väga oluline osa sellise eesmärgi saavutamiseks, transport aitab meil kasutada ära ühtse turu täispotentsiaali. ja seetõttu transport, mis on meie eesistumise Äh, transpordi vallas on äh, meie jaoks kõige olulisem äh, paremini lõimitud, tõhusam ja jätkusuutlikum transpordivõrgustik Euroopas. nagu te teate, praeguse komisjoni ja praeguse Euroopa Parlamendi ametiaja jooksul oleme me viimane eesistuja trio, aeg töötab meile vastu ja ah, seadusandlik protsess võib olla valuliselt aeglane. see tähendab seda, et Äh, meil on äh, nende toimikute lõpuleviimiseks vähem võimalusi, me kavatseme teha tihedat koostööd äh, oma trio partneritega, Leeduga, Kreekaga, teha otsuseid koos, et langetada niivõrd tõhusaid otsuseid kui vähegi võimalik. asepresident Kallas on mulle öelnud, et õige pea on komisjonil tulemas kolm väga olulist seadusandlikku ettepanekut, neljas raudteepakett puhas energia transpordivaldkonna jaoks, mis loodetavasti infrastruktuuri kasutamise vallas taastuva energia puhul on oma ülesannete kõrgusel ja siis lennureisijate õiguste uus ettepanek, mis on vähem vastuoluline, aga siiski toob reisijate jaoks käegakatsutavat parandusi. loomulikult on ka teisi ettepanekuid, näiteks EMSA rahastamise määrus tulekul, siis reisilaevade ohutus, ohutuse ettepanek, sinise vööndi Lähemere veevedu käsitlev ettepanek ja samuti järgmine etapp ühtse Euroopa taeva elluviimisel, mis on oluline, aitab meie tööd tõhustada ja keskkonnamõju lennundussektoris vähendada meil on palju tööd, aega vähe ja iga eesistumise üks tähtsamaid rolle on langetada valikuid ja juhtida meie protsessi võimalikult tõhusalt, et saavutada optimaalselt ühised eesmärgid meie kavatseme seda samuti teha ja äh, püüelda eesmärk, kokkulepete poole transpordisektori oluliste ettepanekute puhul, aga me ei tahaks saavutada kokkulepet ainult kokkuleppe enda pärast, mõnikord on niiviisi, et oluliste ette, ette, ettepanekute puhul piirdutakse ainult väiksema ühisnimetusega, nii et tulemus võiks sama hästi kui olemata olla, meie seda ei kavatse teha Äh, meie tugevaks küljeks on see, et meil ei ole oma rahvuslikke huvisid, mida edendada Euroopas. Ähm, me, meie ühiseks eesmärgiks on kogu Euroopa transpordi muutmine konkurentsivõimelisemaks. Äh, me oleme väike majandusruum, meie sõltume raudtee ja Äh, raudteevõrgust äh, ja sidemetest Ühendkuningriigiga ka ja Mandri-Euroopaga, me tahaksime kõrvaldada kitsaskohti, mm, lisada püs-, puuduvaid lülisid, vähendada lennujaamades ooteaegasid ja nii edasi ja nagu, ja nii edasi, nagu te teate, Äh, Iirimaa majanduse taastumine on samasugune kui nagu Euroopa majanduse taastumine, me sõltume suures osas äh, ekspordist ja seetõttu kitsaskohtade kõrvaldamine Euroopa transpordivõrgustikus on äh, nii meie Iirimaa kui ka Euroopa üldiseks eesmärgiks ja sellega seoses transpordi valdkonnas on meie tähtsamateks prioriteetideks TEN-T ja Euroopa ühendamise rahastu. Iirimaa ei saa investeerida äh, sellisel määral nagu varem enam transpikku praegusel hetkel, aga see ei tähenda seda, et me ei saa transporti äh, investeerida üldse, me peame lihtsalt arukamalt investeerima. ja TNT ja Euroopa ühendamise rahastuga äh, on samad lood, me peame kasutama ressursse arukamalt, äh, nii et me saavutaksime suuremat lisandväärtust Euroopa seisukohtadest lähtudes. samuti me tahaksime võtmeinfrastruktuuri investeeringut kuid meelitada ligi erasektorist ähm, ja e-, Euroopa ühendamise rahastu vallas loodetavasti saavutame edu järgneva poole aasta jooksul ja mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepped on selles kontekstis väga olulised, äh, nii et äh, hoidkem pöialt järgmise nädala arengutele, me kõik teame, kui äh, suur on surve meie eelarvele üldiselt ja me teame, et Euroopa ühendamise rahastu on samuti üks ohustatud valdkond ja transpordivaldkond sealhulgas, mina isiklikult anname äh, endast, annan endast parima ja ma tean, et minu kolleeg äh, kommunikatsiooni- ja energiaminister Pätt Räbit annab ka endast parima, äh, et äh, kanda hoolt selle eest, et see valdkond saaks piisavalt rahastatud. ja ähm, TNT äh, valdkond on ka oluline pikaajalist perspektiivi silmas pidades, ma äh, tean, äh, tunnen raportööri härra Kumu-, raportööre härra Kumu-, härrasid Komutsakost ja Ertugi ja annan endast parima selleks, et selles valdkonnas edu saavutada, nõukogu on valmis kokkulepet saavutama TNT määruse osas ja ma ei tahaks alahinnata kokkuleppe saavutamise ka seotud raskusid, kuid ma olen veendunud, et me kõik pingutame ühiselt, et lahendada veel lahendamata jäänud proble-, probleemid. TNT-l on neljakümneaastased, aastane tulevik ees ootamas, nii et see on väga oluline. siis lennundussektori pakett on väga oluline meie lennundussektori jaoks, nõukogu on oma pak-, oma seisukohti kolme äh, elemendi osas äh, müra, lennuajad ja maapealsed teenused juba avaldanud, äh, nüüd ootame ära parlamendi seisukohti äh, ja see on väga raske ja delikaatne protsess, nagu ma olen aru saanud. ma saan aru, et tegemist on oluliste küsimustega teie jaoks ja te käsitlete neid ka tänase päeva jooksul ja loodetavasti Euroopa Parlament saab esitada oma seisukoha ning aidata meil see pakett lõpule viia. kui maapealsete teenuste raporti osas on, on saavutatud kokkulepe, teeme tõsi tihedat koostööd härra Ukšesis, härra Šašada ja härra Leichtfriediga äh, et äh, saavutada kõikide äh, huvigruppide huvide kaitsmine. Iirimaa on saarerahvas, meil on pikaajalised meretraditsioonid ja ILO meretöönorme käsitlev konventsioon on üks meie jaoks väga olulisi teemasid. tahaksime näha selle elluviimisel edu ähm, läbi sadama ja lipu riigimääruse ja meresõitjate äh, vastuvõetavad tingimused on olulised selles valdkonnas, see konventsioon äh, jõustub selle aasta augustis, oluline on, et Euroopa oleks selleks valmis. paljude liikmesriikide jaoks on ratifitseerimisprotsess keeruline ja see ratifitseerimine tähendab merealase õiguse äh, aastasadade pikkuse arengu jõustumist, aga loodan kõigi koostööle. Brian Simson teeb meiega koostööd sadama riigi küsimuses ja tööhõivekomisjongi annab oma käe, et lipuriigi äh, küsimusega tegeleda. veel oluline on ka äh, sõidumeerikute määrus, kohtusin proua Tikaoga detsembris ja ma loodan, et et saavutasime kokkuleppe, näidates üles head taset mõlemalt äh, poolt ning jääme lootma teie edasisele koostööle. Nendes küsimustes kavatseme teiega seadusandliku protsessi käigus võrdsete partneritega, partneritena arvamusi vahetada. täna me põhjalikult arutada ei saa nende asjade üle, see nendeks on paigas oma protsess. me tahaksime nende teemavaldkondade puhul saavutada eduka tulemuse ja anname endast parima, et selleni jõuda võimalikult kiiresti komisjon kavatseb teha mitmesuguseid seadusandlikke ettepanekuid lähikuudel, me ei kavatse neid äh, triloogi käigus parlamendi ette tuua, aga ma tean, et transpordikomisjon äh, tahab kommenteerida ja esitada omapoolsed seisukohad äh, mitmete sel-, nende toimikute pu-, kohta, ehk kõigepealt neljas raudteepakett, mis on ühtse turu akti kaks üks prioriteet ja mis on nõukogu päevakorras tähtsal kohal. loodame, et äh, komisjon enam äh, pikemalt ei viivita selle ettepaneku avaldamisega, tegemist on paketiga, mis käsitleb kriitilisi taktikalisi küsimusi, ohutus, äh, koostalitusvõime ja samuti delikaatsed küsimused, nagu näiteks turule juurdepääs, lahtisidumine, ju teenuse kohustused. me tahaksime tehnilistes küsimustes kõige kõigepealt kokkulepe saavutada, sellepärast et see aitab meil saavutada täielikult integreeritud ühise Euroopa raudteeala see on väga palju huvipakkuv teemavaldkond ja loodetavasti tehakse tööd selles valdkonnas põhjalikult ja äh, ma loodan kohtuda paljudega teist Renaissance hotellis täna õhtu Community äh, of European Railways korraldatud üritusel, siis saame sellest põhjalikumalt rääkima, rääkida. Äh, lennureisijate õigused on samuti üks oluline teemavaldkond, mille puhul me ootame ettepanekut, kui komisjon on esialgsete kaalutlustega ühele poole jõudnud, tahaksime selgemaid õigusi, iseäranis lendude tühistamise, viibimise, pardale mineku keeldumise küsimustes ja tegemist on Euroopa kodanike aastaga ja seetõttu on see teemavaldkond seda olulisem. kolmas ettepanek, mis on veelgi laiale ulatuvam, on transpordi puhta energia ettepanek, komisjon esitab ettepaneku omalt poolt õige pea ja nii palju, kui ma aru saan, siis äh, asepresident Kallas äh, keskendub äh, taastuvenergiaallikatele, elektri sõidukitele, valdkond, kus Iirimaa on saavutanud viimastel aastatel edu, see on väga oluline transpordi, energia, keskkonnapoliitika valdkonnast ning me loodame ka konsensusele meie kolleegidega nõukogus ja transpordinõukogus arutatakse selle, selle üle juunikuul. veel olulisemad äh, ettepanekud äh, merenduse sektoris, et äh, kõigepealt väike reisilaevade ohutus, seda olulisem, et Costa Concordia õnnetusest on nüüd möödunud aasta ja samuti ka Sinise vööndi algatus, mille eesmärgiks on halduskoorma vähendamine lähivedude puhul Euroopas. transpordikomisjon ähm, on juhtkomisjon ka integreeritud merepoliitika valdkonnas, äh, mida meie Iiri eesistuja puhul äh, haldab meie välisministeerium. kaheksakümmend üheksa tuhat kilomeetrit rannikujoont on Euroopas, seetõttu on see väga tähtis teemavaldkond ja mis puudutab integreeritud merenduspoliitikat, siis on mitmeid erinevaid teemasid, mis kerkivad päevakorda meie eesistumise ajal, mereruumiline planeerimine, samuti ka rannikualade haldamise küsimus, millega asume nõukogus tööle veebruarikuus. loodetavasti nõukogu esitab oma seisukohad ja sillutab teed Leedu eesistumise ajal institutsioonide vahelisteks läbirääkimisteks. on ka mitmeid tehnilisi toimikuid, mille puhul loodame, mille puhul loodame üldist seisukohti, nagu näiteks merendusvarustus, standardvarustus laevadel ja väikelaevade direktiiv ja mootorsõidukite müratase, millega tegelevad ka IMCO ja ENVI komisjonid. siis äh, tehnoülevaatuse paketi kallal äh, on töö, olete te juba tööd alustanud. selle paketi eesmärgiks on tugevdada miinimumstandardite raamistikku, äh, perioodiliste sõidukite ülevaatumiste ülevaatuste osas Küprose eestistumise ajal perioodilise kontrolli osas saavutati kokkulepe nõukogu pidas oluliseks miinimumstandardite loomist, et äh, sõiduohutust parandada, samal ajal aga taheti halduskulusid äh, ja teisi kuludega seotud koormaid äh, vähendada. järgneva kuue kuu jooksul loodetavasti jõuame ka teiste toimiku osade osas kokkuleppele ja sillutame äh, teed äh, läbirääkimistele härrade, härraga, härra Kuuni, proua Senalovi ja proua Savisaar Toomastega. Iirimaal on väga head tulemused sõiduohutuse valdkonnas ja liiklusohutuse valdkonnas, ma ei äh, loomulikult ei ole siin ainus ekspert selles valdkonnas, kuid just nimelt sellepärast korraldatakse Dublinis ka selleteemaline üritus, meie eesistumise ajal, sest et tegemist on Euroopa kodanike äh, küsimu-, südameküsimusega. üritus leiab aset kahekümne kaheksandal märtsil Dublini Castle'is ja ah, ja nii palju, kui ma aru saan, siis äh, Brian Simpson äh, tuleb esindama Euroopa Parlamenti sellele konver-, konverentsile samuti toimub äh, Dublinis üheksas ITS-i Euroopa kongress neljandast kuni seitsmenda juunini. seal arutatakse arukate transpordi ja kü-, süsteemide küsimuse üle Euroopas äh, ja nii minu kui ka teie, äh, minu kolleeg ja teie endine kolleeg Alan Kelly juhib seda konverentsi ja veel paar sõna ka turismi kohta, samuti transpordikomisjon selle, samuti tegeleb ja ka mina tegelen Äh, turism on väga oluline osa Euroopa majandusest, see on tööhõive soodustaja ähm, kogu Euroopa Liidus äh, ja aitab kaasa teiste majandusvõimaluste arendamisele. me kavatseme Euroopa tasandil keskenduda konkurentsivõime parandamisele ja jätkusuutlikkusele ka selles valdkonnas. Äh, me jälgime tähelepanelikult turismisektori arengut. praegu toimuvad läbirääkimised ka COSME programmi teemadel, kus turismisektoril on oluline koht kui tööhõive mootoril Äh, ja minu kolleeg Richard Burton, kes on töökohtade ettevõtluse ja innovatsiooniminister, äh, tegeleb selle teema valdkonnaga põhjalikult. ja lõpetuseks äh, Euroopa Parlamendi turismitöörühm härra Carlos Finanza juhtimisel, mul on väga hea meel, et minu erakonna kolleeg Jim Higgins kuulub samuti sellesse rakkerühma. Jim kindlasti aitab selle rakkerühma tööle tõsiselt kaasa, tal on asjatundlikud teadmised, kuid mitte ainult sellest, ta on tõsiselt äh, tegelenud turismi edendamisega Iirimaa ida, äh, kesk, läänerannikul nii, ja ka kultuuri ja kultuuripärandi turism on üks osa Euroopa algatustest, meie kavatseme korraldada rahvusvahelise konverentsi kahekümne viiendal aprillil Dublin Castle'is, keskendume kultuuripärandi turismile ning räägime sellest, kuidas tu-, kultuuripärandit ja, ja turismikogemust parimal võimalikul moel ühitada, kutsun teid kõiki sellest konverentsist osa võtma ja lõpetuseks, äh, olles nii turismi- kui transpordiminister, äh, pean ma mainima, mainima veel ühte olulist algatust, äh, mis Iirimaal kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastat, aastal aset leiab, nimelt The Gathering. tegemist on aastase Iiri kultuuri, keele ja pärandi ja festivaliga, kõik, kes on huvitatud Iirimaast, palun andke endast parim ja tulge Iirimaale kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, paki-, pakume kõigile, kes eesistuja üritustele tulevad, äh, eripakkumist, äh, et võite pärast eesistumist äh, järgneva poolaasta jooksul tulla turistina tagasi. ja ma pidin tegema sellise lühiülevaate, galopeerides läbi teemade, kuid äh, loodan, et äh, sellest oli siiski abi, jääme nende tähtsate toimikute puhul lootma teie abile, aega meil ei ole, nii et äh, käärigem käised üles ja asugem tööle. aitäh! suur tänu, härra minister! parlamendi liikmete arv, kes on sõna soovinud, on suur ja kõigepealt saavad sõna koordinaatorid, tahaksin eh, teid juba ette tänada selle eest, et ei ületa oma neljaminutist kõneaega. me peame oma ajaraamistikust kinni pidama. härra Kross, Koh. suur tänu, härra esimees, austatud härra eesistuja suur tänu selle programmi tutvustamise eest, see on väga julge, see on väga pingeline programm ning eh, kuna mina olen pärit väikesest riigist, eh, siis ma tean, et just väikeste riikide esindajad oskavad tihtilugu eh, keeruliste teemadega edukalt toime tulla. ma soovin teile tõepoolest südamest edu ning te võite olla kindlad selles, et Rahvapartei toetab teid kui teil on vaja olulistes küsimustes nõukogu veenda, veenda Euroopa seisukohta kaitsma, sest just see on parlamendi roll Te tõstsite esile äh, kindlaid teemasid ning äh, kahtlemata soovime ka meie anda oma panuse, te rääkisite sõidumeerikutest. meie arvates on see väga huvitav teema, sest see ühendab tehnoloogia äh, ohutuse küsimustega, see on kodanike huvides ning kahtlemata peavad ka VKE-d nägema selles eeliseid, mida see neile pakub, eh, see ei tohiks olla eh, neile eh, koormaks, nad peavad aru saama, et see aitab kaasa ohutuse tõstmisele, see on just nimelt kodanike huvides, samas on väga oluline pöörata tähelepanu ka teistele teemadele, mis on samuti väga huvipakkuvad. Euroopa Parlamendina me peame kahtlemata kodanikele näitama, mida see kõik kodaniku jaoks kasulikku annab lennunduse pakett kahtlemata vajab veel parandamist, kuid ma lähtun sellest, et ka siin ka e, maapealse teeninduse osas on võimalik siiski saavutada edu ning me ootame uut paketti põnevusega ning te nimetasite ka seda, mida parlament võiks teha. ühelt poolt on meil tegemist tehnoloogilise progressiga, me soovime tehnoloogilist edu, me soovime tehnoloogiliselt edasi viia ka Euroopa raudteed, teiselt poolt ei tohi me laskuda dogmaatilistesse vaidlustesse, kui me räägime struktuurist, kui me räägime teenuste osutamise võimalustest, meie peaks keskenduma tõhususe küsimustele rohkem kui teoreetilistele aruteludele, sellisel juhul on meil tõepoolest võimalik pakkuda mingit lisandväärtust äh, ning sooviksin tähele äh, äh, esile tõsta ka paljusid teisi küsimusi, kuid eelkõige just üle-euroopalised võlg, võrgud on minu jaoks tähtsad. kui nõukoguga räägitakse rahastamise küsimustest, siis tulen tagasi selle juurde, et Euroopa solidaarsus on väga oluline, seda saab kasutada selleks, et saavutada tõelist solidaarsust, saavutada kasu ja edu ning te tõstsite hästi e, esile ka seda, et trans-, üle-euroopalised võrgud pakuvad tõepoolest üle-euroopalist kasu, siin tuleb e, pöörata tähelepanu sellele, kuidas on võimalik luua töökohti eh, ning tähtis on ka see, et teatud piirkondadel oleks võimalik majandust roh-, eh, kiiremini arendada, eh, kui me arutame siin seda, kus teha kärpeid, kui palju protsente, kus kärpida, siis see meid ei vii edasi, meil on vaja pöörata tähelepanu sellele, et see tähendab, et me kärb-, võtame ära võimaluse teatud projekte ellu viia äh, teatud protsenti kärpeid tähendavad konkreetseid projekte ning me peame kasutama äh, oma rahastamise võimalusi äh, me soovime säilitada seda, mis on äh, juba ellu viidud ning äh, Euroopa äh, piirkonnas on meil vaja keskenduda juba tehtule, et edasi liikuda. ma soovin teile edasiseks palju edu ning te võite kindlad olla, et me toetame teid, me oleme ka viimases küsimuses no, komisjoniga nõus ning te võite kindlalt väita, et kui üks protsent Euroopa raha investeeritakse teatud valdkondadesse, siis võib eeldada, et see annab kahtlemata suuremat kasu ning äh, liikmesriigid äh, saavad sellest suuremat kasu ning äh, Euroopa ühendamise rahastu vahendeid ei tohi kärpida, sest see rahastu on meie kõikide huvides, aitäh! Merci, monsieur Kuhn, euh, monsieur Grosch, pardon suur tänu, härra Kross. härra Helga Trovi. ja palun, pidage aega meeles ja sotsiaaldemokraatide nimel palun, härra Helga Trovi. tänu, härra esimees. ka mina sooviksin eesistujale soovida edu soovin tänada äh, selle tutvustuse eest, ma tean, et teie ees seisab väga palju tööd ning ma usun, et teil õnnestub ka palju edu saavutada. ja te rõhutasite seda, et te ei soovi Euroopa õiguse lahjendamist. ma olen kindel, et teil see ka õnnestub, meie soovime anda sellesse oma panuse oluline on mitte ainult koostada häid seadusi, vaid oluline on ka tagada nende elluviimine eh, ning meil tuleb jätkata Küprose eh, alustatud tööd ka ühtse Euroopa taeva ning funktsionaalsete õhuruumi osade jõustamine, mis pidi tegelikult aset leidma juba detsembris ka eh, see on projekt, mis ootab veel elluviimist, liikmesriigid on just need, kelle taga asi seisab eh, ning eh, siin on kahtlemata tegemist küsimustega, mida me peame siin parlamendis käsitlema, meil on vaja saavutada üksmeel, me peame tagama selle, et tegemist ei ole surnult sündinud dokumendiga, meil on vaja tagada seaduse jõustamine Te viitasite ka teatud ettepanekutele, mida me veel ootame. raudteepakett on kahtlemata väga oluline punkt. me oleme väga kannatamatud. me tõepoolest tahaksime seda dokumenti juba näha. kuid eks ootame ära fraktsioonis, me kahtlemata leiame, et meil ei ole võimalik keskenduda ainult näiteks koostalitlusvõimele, see ei ole imeretsept, meil on vaja no, luua ka töötajatele head töötingimused. just raudtee osas on väga tähtis ka see, et raudtee pakuks häid teenuseid üldsusele, nii et raudteeteenused oleks tõepoolest üldsuse huvides, meil tuleb silmas pidada reisijate huve ning meie parlamendina soovime juhtida tähelepanu just neile aspektidele. me soovime siin tagada väga kõrge taseme. nüüd siis digitaalsed sõidumeerikud, see on samuti teema, mis on kõne all, kolleeg Tikau kahtlemata soovib siin veel selle kohta paar sõna öelda. me parandame sellega mitte ainult liiklusohutust, vaid me soovime tagada ka selle, et peetaks kinni ühtsetest mängureeglitest, et meil oleks ühtne transpordipoliitika, mis loob kõikidele ettevõtjatele võrdsed lähtealused. see annab võimalused võidelda dumpingu vastu ning viimase punktina viitaksin veel TNT-le ja Euroopa ühendamise rahastule, need on kaks väga olulist äh, teemavaldkonda äh, ning äh, nad on ka omavahel sõltuvuses üksteisest. siin on vaja luua ühelt poolt äh, ühtne Euroopa võrgustik, teiselt poolt äh, ei ole meil selleks vahendeid. ning äh, olukord ei ole kuigivõrd positiivne. küsimus on selles, kas komisjoni algsed ettepanekud kehtivad veel või lahjendatakse neid oluliselt. meie oma fraktsioonis loomulikult peame sellisel juhul ütlema, et kaasrahastamine eh, vajab siin läbivaatamist ning teie transpordiministrina eh, peate riikide ministritele omalt poolt survet avaldama, eh, sest tegemist on valdkonnaga, mis mõjutab kogu Euroopa majandust, aitäh! suur tänu! ja härra proua Maisner, palun. hea minister aitäh, kõigepealt sooviksin tänada ministrit selle eest, et te tulite meie juurde, tutvustasite meile oma programmi, ma usun, et teie eesistumisperiood kujuneb väga edukaks, ma tean, et Iirimaa on väga ilus maa, teie juurde on kena reisida, kuid eh, kõigepealt nüüd asja juurde tulles sooviksin alustada sellest, et te ütlesite, et Iirimaa on saar, enne meil oli eesistujaks Küpros, samuti saar eh, ning väga oluline teema on loomulikult integreeritud merenduspoliitika ning te teate, et Küpros eh, tõi selle teema ühe olulise raskuspunktina esile ning ma saan aru, et ka teie soovite selles valdkonnas jätkata, te rääkisite ruumilisest planeerimisest, selle üle räägitakse praegu väga tõsiselt ning üldiselt kasvust ja töökohtade loomisest rääkides on siin kahtlemata terve hulk küsimusi, mida saab selle teemaga siduda ning ma loodan siin teiega väga head koostööd teha ning ma usun, et teie Äh, sinise kasvu programm on väga hea. Äh, kui me nüüd jätkame merenduse ja vee valdkonnas, äh, siis te rääkisite ka ILO eeskirjadest ja nende jõustamisest, töötingimuste parandamine on kahtlemata väga tähtis, väga tähtis on, et eeskirjad ratifitseeritaks kõikide poolt ning teie soovite siin kanda vahendaja rolli. see on väga õilis algatus, ma loodan, et teie ettevõtmine õnnestub ning ma soovin teile väga palju edu selleks, ma loodan, et kõik need riigid, kes ei ole eeskirjad allkirju veel ratifitseerinud, seda ka teevad eh, nüüd siis eh, jällegi merendusest viitasite reisilaevade ohutuse küsimusele. Eh, siin meenub kõigile kahtlemata Costa Concordia laevaõnnetus sellest on võimalik õppida, Euroopa tasandil järeldusi teha, kuid ma sooviksin viidata siin veel ühele küsimusele, mis on seotud komisjoniga, see puudutab Flaminia avariid, sellest ei, ei rääkinud, ma meenutaksin seda mitte ainult sellepärast, et see on Saksa laev, millega avarii juhtus, vaid ma arvan, et siin on ka selgelt näha, et need avarii kontseptsioonid äh, Äh, need tihtilugu ei toimi, äh, mis olemas on ning komisjoniga me oleme siin ühel meelel, et siin on vaja kindlasti edasiliikumist, siin on vaja tööd jätkata, et tagada mereohutus Eh, nüüd siis neljas raudteepakett, sellele main-, eh, viidati siin juba sageli, mina olen Saksamaalt pärit, Saksamaa mängib nendes küsimustes sageli olulist eh, rolli, minu arvates on aga siinkohal väga oluline vaadata, mis on tegelikult praktiline, mis on konkurentsivõimeline, mis on tähtis selleks, et Euroopa olukorda parandada raudteevaldkonnas ning mul on hea meel selle arutelu üle, mis siin algamas on. Te viitasite ka Ühtse Euroopa taeva küsimustele oleks suurepärane, kui teil õnnestuks siin vahendajana saavutada edu. ma tean, et äh, just äh, Saksamaa ja Prantsusmaa on siin lepimatutel seisukohtadel, oleks väga tore, kui teil õnnestuks siin vahendajana neid mõlemaid teineteisele pisut lähendada, siis oleks see suurepärane. Äh, ning ma väga loo-, sooviksin teile pühjalt pidada ning soovida teile edu. Eh, ning eh, nüüd veel kaks valdkonda, millele sooviksin viidata. esimene puudutab digitaalset sõidumeerikut, sellest rääkisid juba paljud ning ma olen nõus oma kolleeg Krossiga. tegemist on liiklusohutuse küsimusega, kuid me peame pöörama tähelepanu ka sellele, et me no, VKE-dele äh, Eh, kellest väga palju Euroopa poliitikates räägitakse, et me nendele täiendavat koormust kaasa ei tooks, et me ei suurendaks nende, nendel lasuvat bürokraatiat. Eh, ühelt poolt on eh, kahtlemata olulised juhi puhkeajad, liiklusohutuse küsimused, teisalt VKE-de huvid. ning viimasena sooviksin juhtida tähelepanu veel ühele tähtsale projektile, see on Euroopa ühendamise rahastu ja TNT ning kahe tuhande üheksandal aastal parlamendis ma nägin nagu mitte kunagi varem seda, et kõik fraktsioonid ühiselt toetasid komisjoni ettepanekuid sellisel kujul, nagu nad esitatud olid. see on eh, tõepoolest niisugune ettepanek, mis puudutab kogu Euroopat ning eh, seetõttu Äh, kinnitan teile, et meie parlamendina teeme kahtlemata kõik, mis võimalik selleks, et see projekt säiliks sellisena, nagu ta on. nõukogu võib-olla äh, nende seisukohast võib ka aru saada, aga ma usun, et nõukogu peab siin ka silmas pidama just Euroopa ühtseid huve äh, ning viimasena võib-olla saaksite teie eesistujana silmas pidada ka seda, millised on need pilootprojektid, mis meil praegu olemas on, mis ilmtingimata vajavad rahastamist selleks, et edasi liikuda. see puudutab ka erasektori kaasamist, niisiis ma sooviksin teile omalt poolt väga palju jõudu ja edu eesistumisperioodiks. suur tänu, proua Maisner härra Kiire. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada mõlemaid ministreid ja tänada Iiri eesistujat väga hea struktuuriga programmi eest. kõigepealt, kui rääkida neljandast raudteepaketist, siis tundub, et te olete praegu eesistuja, siis Leedu ja Kreeka järgnevad ning äh, oluline on arvestada mõnede riikide konkreetse spetsiifilise olukorraga, keda võib-olla teised Lääne-Euroopa riigid nii hästi ei mõista. ma olen väga optimistlikult meelestatud neljanda raudteepaketi suhtes teie eesistumise ajal. mul on tegelikult üks küsimus. mainisite et soovite alustada tehnilisemast osast, näiteks seoses sertifitseerimisega, jättes poliitilised küsimused võib-olla kuhugi tulevikku. minu jaoks on see natukene murettekitav, kas see ei tähenda paketis erinevate küsimuste lahkulöömist näiteks kui me jätame teatud teemad järgmise parlamendi ja komisjoni jaoks, ma ei ole kindel, et see on parim lahendus. Euroopa ühendamise rahastu ja TNT, loomulikult need on prioriteedid, kahtlemata. tahaksin väljendada lootust, et pärast mitmeaastase finantsraamistiku heakskiitmist oleks meil võimalik püüda mm, jõuda esimesel lugemisel kokkuleppele äh, TNT suuniste osas. ma loodan, et äh, olete projektide, rahastatavate projektide valiku suhtes äh, karmid ja viimaks küsimus äh, minult kui ühtekuuluvusriigi esindajalt tahaksin kutsuda teid üles ähm, säilitama CEF-i rahastamise ühtekuuluvusraha varasemal tasandil. kui see väheneb, siis äh, ühtekuuluvusriikidel on ähm, väga vähe võimalusi midagi teha. laevade ohutuspakett minu arvates ei ole sugugi paha, kui me arvestame siin Costa Concordia juhtumit ja veel käimasolevat uurimist ning ajakirjanduse aktiivsust, et ei oleks sugugi paha, kui me saaksime edasi liikuda kiiremini selle laevaohutuse paketiga, see teema on endiselt väga värske ja see võib-olla aitaks meil õige kiiresti eh, turvalisust Euroopas parandada selles valdkonnas. härra Kraamer roheliste nimel, palun. ka mina soovin tänada ettekande eest ning soovin teile loomulikult edu Eh, panin endale kirja paar punkti, reisijate õigused, see kõlab alati hästi. kas te eh, soovite seista hea ka selle eest, et eh, õhu, lennutranspordis oleks sõltumatu vahekohus, kelle poole on võimalik pöörduda, kui lennufirmad ei täida oma kohustusi, siis oleks nende poole võimalik pöörduda, sest tihtilugu on niimoodi, et kui pöörduda kohtusse, siis need tulevad siis äh, nende ettepanekutega ei jääda rahule, kas teil on võimalik taga, äh, astuda välja selle eest, et oleks niisugune vahekohus, mis lahendaks taolisi probleeme? Äh, nüüd intelligentsemalt, arukamalt investeerida, see on kahtlemata oluline küsimus. mina soovin öelda, et ja seni ilmselt siis on tehtud rumalaid investeeringuid. meil on tõepoolest olnud palju raha, kuid et me ei näe äh, siin ja äh, paljude projektide juures seda, et liikmesriigid oleksid kaasatud. meil ei ole Euroopa Liidus minu arvates vaja rohkem raha, äh, vaid meil on vaja teistsugust poliitikat, meil on vaja teistsuguseid raskuspunkte ning ükskõik, mis juhtub, ükskõik kui palju raha nõukogu ka kärbib, suurprojekte ei kärbita. Need suurprojektid on neelanud raha miljonite kaupa aastaid lõikes, näiteks Ulmi ja Stuttgardi vahel esitatakse uut raudteeliini, vana on liiga e, aegunud see jäetakse, see on väga järsul teelõigul, see maksab kolm miljardit, aga näiteks Berliinist Breslausse üle piiri sõita ei ole võimalik, seal sõidavad rongid praegu viis tundi seda vahet, enne sõda nad läbisid selle vahe kahe ja poole äh, tunniga ning küsimus on nüüd selles, kas me Euroopas oleme siis praegu halvemas olukorras. ma toetan täielikult teie ettepanekut teha targemaid investeeringuid, äh, mis annavad tulemusi kiiremini, mitte võib-olla kolmandas-neljandas põlvkonnas pärast meid. Äh, ning siis neljas raudteepakett, komisjon siin juba ütles, et jah, juba kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks on meil see olemas, ma suhtusin sellesse alati skeptiliselt. oleks tore, kui nüüd äh, komisjoni esimest korda sõna oleks pidanud, aga nii see ei olnud. nüüd me loodame jaanuaris seda dokumenti, võib-olla tuleb see veebruaris, võib-olla märtsis, mida teie loodate, mul on, ma sooviksin tõesti teada. Äh, nüüd siis puhas energia, see on tõepoolest oluline küsimus. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks soovime me heitmeid vähendada transpordisektoris kahekümne protsendi võrra, see üldine eesmärk kakskümmend protsenti äh, rohkem tõhusust kaasneb sellega. samuti mis nüüd puudutab eh, heitmeid stratosfääris, on tegelikult veelgi ohtlikum eh, kui maa peal. nüüd eh, tulles tagasi aga regionaalsete lennujaamade juurde, tohutud toetused selles valdkonnas Kasselis, kaksteist lennuühendust, millest seitse kuuluvad pankrotis lennufirmadele, kes pluss veel charterreisid. samas on Frankfurdi lennujaam vähem kui kahel raud-, äh, rongisõidutunni kaugusel. niisugused Äh, lennujaamad äh, toodavad äh, kahjumit ning nendesse ei ole mõtet investeerida, meil ei ole nii palju raha. Costa Concordiat mainisite, kahtlemata väga õige on neid tulemusi analüüsida, tuleb analüüsida ka seda, mis juhtus Flavinial, miks laeva õnnetuse puhul keegi konkreetselt ei vastuta. me näeme siin ka seda, kuidas kõik naaberriigid vaatavad asja läbi oma riigi prillide ning meie arvates ei tohi olukord olla selline, kui on hädaolukord, siis peavad tulema appi kõik, siin tuleb, siin ei ole tähtsust sellel, mis riigist keegi pärit on. nüüd Äh, maapealne teenindus, parlament lükkas selle ettepaneku suure häälteenamusega tagasi ning minu küsimus on ikka, äh, kas teie arvates on mõistlik see, et me võtame vastu Euroopa tasandi äh, eeskirjad, mis puudutavad kolme-nelja raudtee eh,, vabandust, lennujaama, mis on olulised järgmise viieteist-kahekümne aasta jooksul, kas on oluline niisuguste pisiasjadega tegeleda Euroopa tasandil, kui me teame, et meil on tegelikult seadused, mis on olulisema tähtsusega, kuid mida rikutakse pidevalt Äh, see puudutab just ka äh, Euroopa ühtset taevast. viiendal detsembril pidid olema funktsionaalsed õhuruumi osad valmis toimima, äh, aga tegelikult see nii ei läinud, samas jõustumine tähendaks eh, heitmete vähendamist, tähendaks rahalist kokkuhoidu. Eh, kõik need riigid, kes eh, ja ka nõukogu, kes võitlesid ühtse Euroopa taeva eest, tegelikult nüüd ei ole nõus täitma neid eeskirju. vastutama peavad kõik teised, ainult mitte mina ise, leiavad nemad. niisugune olukord ei ole vastuvõetav mida teie teete sellise olukorra parandamiseks? meil on Euroopa Liidus liikmesriigid, kes lihtsalt ei täida oma kohustusi ning viimane punkt, millele sooviksin viidata, see puudutab liiklusohutust maanteedel. me teame, et enamik avariidest on tingitud sellest, et sõidukiirus on liiga suur. kakskümmend viis aastat tagasi, tegelikult nüüd juba kakskümmend kuus aastat tagasi, tegi komisjon ettepaneku, et Äh, asulates peaks olema maksimaalne liikumiskiirus kolmkümmend kilomeetrit tunnis eh, ning äh, väljaspool ühe võivad siis juhid ise otsustada. Äh, mina ise olen Berliinis pärit ning seal on liikumiskiirus piiratud väga paljudel lõikudel. küsimus on nüüd selles, kuidas Euroopa tasandil niisuguseid probleeme lahendada. siin on häid näiteid Ühendkuningriigist, Iirimaalt äh, nüüd siis äh, kiirteede küsimus. Äh, kõikides riikides äh, kehtivad liikluspiirangud, aga Saksamaal on erand, Saksamaal tohib kihutada maanteedel ilma mingite piiranguteta või sooviksite te siiski kehtestada Euroopa Liidu tasandi liiklus, sõidukiiruse piirangud. mind huvitab teie seisukoht selles küsimuses, aitäh! Bien, bien, bien. Oui, non, il faut essayer de tenir la courtoisie avec euh, le ministre, d'abord pour qu'il ait le temps de faire ses réponses, pour qu'on respecte aussi son propre emploi du temps. Voilà. ja veel kord, palun tehke lühidalt äh, oma küsimustes. härra Kolitšek, palun, kuueneme. ja lühidalt tõesti, palun. Äh, Já se domnívám, že ten program, který byl představen, je velmi zajímavý. Ma arvan, et äh, Teie poolt välja pakutud tegevuskava on väga huvitav. majandusstabiilsus, head töökohad, eh, usalduse parandamine Euroopa institutsioonide vastu, stabiilsus, majanduskasv. kui, kes seda tahta saavutada ja seejuures te mainisite ka turismi, mis on iseenesest väga positiivne, sest see on maailma suurim töökohtade looja praegu aga tarvis on teada, kus on suurimad probleemid. mis puudutab maanteetransporti, siis me endiselt räägime infrastruktuurist, liiklusohutusest, aga peamine asi on tegelikult puudu, juhtide parem koolitamine. ma arvan, et Iiri eesistuja peaks keskenduma sellele, sest see on tegelikult võtmetähtsusega liiklusohutuse parandamise seisukohast mis puudutab raudteid, esimene ja neljas raudteepakett on olnud äh, katastroof, esimest ei ole rakendatud ja see ei puuduta ainult Deutsche Bahni, vaid ähm, ka teisi raudteefirmasid. me ainult hävitame oma raudteeinfrastruktuuri sellise seadusandlusega Iirimaa muidugi on huvitatud eeskätt meretranspordi toimimisest, aga mina, kes ma olen pärit riigist, kellel ei ole merepiiri, ma olen huvitatud ka siseveeteedest. Donau on Euroopa pikim jõgi ja mitte ainult Reini ja seda ümbritsevate kanalite teema ei peaks olema tähtis Äh, ei saa mõelda nii, et Donau äh, on kuskil äh, teisel pool Viini ja meid see eriti ei puuduta. ja ka Oderit ei tohiks unustada. kui me tahame parandada liiklusohutust, või tähendab, kui võtame lennusektori, siis peaksime mõtlema ka subsideerimisele. Ryanair käitub nagu kauboi baaris ja see on tegelikult äärmiselt ohtlik ning äh, alandab äh, tööohutusstandardeid lennundussektoris või tähendab, konkreetselt Ryanairi vastu mul ei ole midagi, lihtsalt seepärast, et nad on võib-olla teistest veelgi hullemad kogu selles rühmas. selle firma pärast on vastu võetud siis teatud eh, lendusalased õigusaktid, ma loodan, et ei ole tarvis seda edaspidi teha, tulenevalt sellest, eh, mida Ryanair turul teeb. edasi, Costa Concordia läks põhja üle aasta tagasi, direktiivis on öeldud, et eh, tuleb luua õnnetuse uurimise komisjon kuu jooksul ja äh, aasta jooksul koostada aruanne. ma loodan, et eesistuja tagab, et Costa Concordia õnnetuse aruanne lõpuks ka nüüd esitatakse. ja nüüd annan sõna liikmetele, kes on sõna soovinud, kuid vaadake kella, nii nagu ka mina, ega meil eriti aega ei ole nii et kaks minutit maksimaalselt ja peame kõneajast karmilt kinni, härra Van Dalen, palun. <clears throat> Voorzitter, dank u wel. Welkom aan de Ierse minister. Ik ben... Eh, aitäh. Soovi... Sooviksin tervitada ka härra ministrit. Jah, tõepoolest Te rääkisite liikluse ohutusest ning see teeb mulle väga head meelt. mul on kaks küsimust. kõigepealt sooviksin küsida lennuohutuse kohta. praegu töötatakse välja piloote käsitlevaid eeskirju. see tegelikult tekitab minus muret see välja pakutavad puhkeajad tekitavad minus küsimusi. kuidas te tagate selle, et piloodid piisavalt palju puhata saavad? sellele tuleb ikkagi piisavalt palju ka tähelepanu pöörata. nüüd siis aga odavlennufirmad Ryanair. Nad võib-olla tõesti tegutsevad kõikide reeglite kohaselt, kuid eh, see, kuidas nad käituvad, eelkõige eh, just eh, töötajate suhtes, kui me räägime sellest, et piloot vastutab selle eest, kui palju kütust lennuk kaasa võtab, siis tekitab see ikkagi küsimusi. proua Tikau, kaks minutit succes președinției irlandeze! suur tänu! soovin Iiri eesistujale vaid edu ja tahaksin tänada ministrit avatuse eest ja pühendumuse eest seoses äh, digitaalse sõidumeeriku teemaga. tegelikult on see üsnagi vastuoluline küsimus, aga võin kinnitada, et parlament kindlasti teeb kõik endast oleneva ja koos oma kolleegidega, näiteks variraportööri Higginsiga, aga ka teiste fraktsioonide esindajatega, püüame lõpetada selle teema veel teie eesistumise ajal. loomulikult see ei tähenda, et ähm, me ei peaks tegema pikki töötunde, võib oodata kindlasti pikki läbirääkimisi laua taga, aga võin teile kinnitada, et igatahes omalt poolt oleme valmis täielikult avatult sellele teemale lähenema ja pühenduma, et me tõesti suudaksime selle paketi lõpule viia teie eesistumise ajal. samuti direktiiv, mis puudutab äh, ja cere komisjoni să vină întâi. ja ma loodan, et parlament ja nõukogu jõuavad ühisseisukohale äh, ning äh, komisjonilt tuleks paluda mõjuhinnangut, äh, et järgnev tegevus kooskõlla viia mõjuhinnangu hinnanguga. ja siis, ähm, mis puudutab digitaalseid sõidumeerikuid, mõist kakskümmend viis, kakskümmend seitse liikmesriiki on alla kirjutanud kokkuleppe, aga ka mitmed teised äh, riigid väljaspoolt Euroopat. liit, on tehtud ettepanek, et liit peaks rahvusvahelise lepinguga liituma öö, äh, tervikuna ja meile meeldiks, äh, kui selle küsimusega tegeletakse äh, esmajärjekorras. Äh, suur tänu, proua Jaala Sender, järgmisena. suur tänu, lugupeetud esimees. ka mina tahaksin liituda teistega, kes tänasid lugupeetud ministrid, äh, ambitsioonika programmi eest, äh, mis on seotud ka sotsiaalse ühtekuuluvusega ja meie majanduse hoogustamisega, mis puudutab äh, neljandat raudteepaketti, siis eks näis, kuidas sellega läheb oleme kuulnud, et esimeses ettepanekus ja on jäänud sotsiaalkülg tähelepanu alt välja, aga meil on kindlasti vaja ka sotsiaalset dimensiooni sellesse paketti. Äh, meil on vaja õiget tasakaalu ja selle tasakaalu tagab ka sotsiaalse külje kajastamine. aga komisjon paistab, ei ole seda arvesse võtnud. võtame sinna näiteks ka lennujaamade paketi sotsiaalne külg. ei ole piisavalt kajastatud. me sooviksime, et äh, tööhõivekomisjoni töö, ka reisijate õiguste vallas edasi jõutakse ja ühtlustamisega on praegusel hetkel tõsiseid probleeme, on nagu kolleegid öelnud. reisijad põhimõtteliselt ei tea, mida oodata, see on tõsine probleem. ja ma tahaksin teada, kas te midagi selles vallas tahate ette võtta ka meretranspordi valdkonnas Äh, mina olen selles valdkonnas nimelt raportöör olnud ja Hispaania, Portugali plokis saavutati omal ajal edu, kuid paistab, et nüüd on äh, toimunud tagasiminek ja loodetavasti teie aitate sellele, selle küsimuse lahendamisele kaasa kahju, et ähm, mõned tähelepanu valdkonnad äh, on väiksema tähelepanu osaliseks saanud, äh, mitmeaastane finantsraamistik, piiriülesed küsimused, äh, oleksime tahtnud rohkem nendele keskenduda ja meie probleemiks on see, et taristule ja taristu hooldusele on vähem vahendeid ähm, loodetavasti tulevikus leiame sellele probleemile lahenduse. Euroopa ühendamise rahastu ja TNT loodetavasti ähm, saavutate äh, edu. suur tänu! härra eesistuja, te olete tõesti õigel teel, palun püsige sellel teel. ma loodan, et transpordipoliitikat ei aeta mitte tema enese pärast, vaid asja eesmärgiks on liikluse parandamine, kodanike põhiõiguste tagamine, keskkonna säästmine. siin on veel palju teha, kuid ma arvan, et ilma transpordita ei ole ei tööhõivet, majanduskasvu eh, ning seetõttu on need just punktid, mis te olete oma päevakorras esile tõstnud ning palju, eh, ma tänan teid selle eest, tõhususe tõstmine, jätkusuutlikkus, konkurentsivõime, need on olulised küsimused, aitäh! Merci, je voudrais pas faire de remarques, mais les, les hommes sont un peu plus brefs quand même. Äh, suur tänu! Äh, tänan teid selle eest, et te, kui te püüate kõne ajast kinni pidada, härra Higginson. suur tänu, lugupeetud esimees, ja suur tänu ka äh, härra ministrile tutvustava sõnavõtu eest ja ma teen tõesti lühidalt, härra minister ütles, et meil ei, Iirimaal ei ole liiklusohutuse vallas ekspertteadmiste monopoli, aga kui me vaatame statistikat, siis äh, me seadsime endale eesmärgi kakskümmend viis tuhat äh, liikluses hukkunud, see oli eesmärk, mille seadsime endale kahe tuhandendal aastal, aga nüüd äh, pole see sugugi mitte tõsi, me oleme, me pole seda eesmärki saavutanud. tuhande üheksasaja seitsmekümne teisel aastal, kui oli vähem sõidukeid hukkus Iiri teedel kuussada nelikümmend inimest, eelmisel aastal äh, oli neid äh, ainult äh, sada, üle saja. nii et tõesti suurepärane saavutus, aga tervisekahjustused seoses liiklusõnnetustega on ka väga oluline teema, mitte ainult surmajuhtumid, kutsume teid kõiki nimetatud konverentsile ja lugupeetud minister, lugupeetud eesistuja, head eesistumist teile, härra Etu. Äh, suur, äh, suur tänu äh, härra minister, mul on hea meel näha teid siin Brüsselis ning ma soovin teile loomulikult eesistumisperioodiks palju edu soovin vabandada, et ma ei jõudnud õigel ajal kohale ja ei kuulnud teie ettekannet, kuid äh, sooviksin käsitleda ühte olulist teemat. loomulikult on see ka seotud rahaga. Äh, asi on nimelt nii, et me oleme äh, sunnitud mitmeaastase finantsraamistiku üle käivates läbirääkimistes kaaluma ka seda, mis on seotud noh, Euroopa ühendamise rahastuga me soovime seal vahendeid eh, säilitada, kui aga liikmesriigid ei soovi komisjoni ettepanekut toetada eh, ning eh, teiselt poolt on neil ka mitmesuguseid muid ettepanekuid rahastamise osas, siis ma tõepoolest sooviksin rõhutada, et Euroopa Parlament niisuguseid ettevõtmisi ei saa toetada, me leiame, et raha tuleb kasutada just Äh, seal, kus seda kõige rohkem vaja on, me ei soovi äh, näha kärpeid Äh, mis takistavad Euroopa Liidu arengut ning meil on vaja investeerida äh, sellesse, et meil oleks võimalik äh, tagada piiriülene liiklus, meil on vaja kõrvaldada kitsaskohad transpordis, meil on vaja tagada mitmemodaalne, mitmeliigiline transport ning see on just see, kuidas Euroopa Liit saab täita talle pandud lootusi ning ma sooviksin, et teie toetaksite meid, meie seisukoha kaitsmisel kaitsmisel ning meie lubame omalt poolt teile toetust. suur tänu, härra Ertug, rohkem sõnasoovijaid ei ole, härra minister. ka omalt poolt mõned kommentaarid, kõigepealt suur tänu ja suur tänu, et teil on tõesti sisukas tööprogramm ja suur tänu äh, juba ette teie koostöövalmiduse eest no, äh, erinevates teemavaldkondades ja mul on teile endale ka küsimus, kas teile nõukogu eesistujana on ka Euroopa üleste transpordivõrgustike eelarveliste küsimuste kohta midagi öelda? ja kuidas kavatsete aidata komisjonil sünnitada seda neljandat raudteepaketti, paistab, et tegemist on tõesti raske sünnitusega. Uh, kõigepealt suur tänu teile teie kommentaaride ja küsimuste eest, katsun võimalikult paljudele nende hulgast vastata ja iseäranis suur tänu teile lahkete julgustavate sõnade eest äh, siin eesistumise alguses. härra Kross mainis sõidumeerikut ja, ja tõesti olen nõus äh, siin on kõige olulisem lisandväärtus, lisandväärtus Euroopa jaoks äh, ja mitte lihtsalt mugavusega seotud äh, eesmärgid, olen veendunud, et ähm, see on, tegemist on teemavaldkonnaga, milles me saavutame palju eesistumise ajal ja see on seotud ka liiklusohutusega, kulude äh, kokkuhoiuga ja nii edasi. väga mitmed liikmed, proua Maisner, härra asepresident, härra Koch, ähm, Äh, Elka Trui äh, rääkisid äh, TNT-dest ja Euroopa ühendamise rahastust, mul on hea meel, kui Euroopa Parlament aitab meil kaitsta eelarvest seda osa, nii suurt osa kui vähegi võimalik, kui me tahame Euroopas tööhõivele hoogu sisse puhuda ja majanduskasvule hoogu sisse puhuda, tuleb meil investeerida transporti, kommunikatsiooni, haridusse, energiasse ja Äh, ma olen ka realistlik, otsuseid ei langeta mitte mina, äh, vaid otsuseid langetatakse kõrgemal tasandil, kuid äh, mina võitlen meie seisukohtade eest, meie kõigi seisukohtade eest ja, ja kui eelarvet vähendatakse, siis loomulikult peame vaatama, kuidas on parimal võimalikul moel võimalik vahendeid kasutada, piiriülesed äh, projektid ja koostalitusvõimega seotud projektid äh, on äh, üheks võimaluseks äh, ja saab kasutada ka ära projektivõlakirju ja teisi selliseid vahendeid. mitmed liikmed, härra Kraamer, härra proua Maisner, härra Aleksander ja härra Elka Troi rääkisid ka ühtsest Euroopa taevast ja edusammud on olnud on lasknud ennast kaua oodata selles valdkonnas varaku, paraku meil on ühtne turg, ühtne valuuta, neli vabadust, ühtne kodakondsus ja samas ei ole meil lennuliikluse ja lennujuhtimise ühtset süsteemi seoses erinevate tõrgetega. loomulikult komisjon otsustab nüüd, mida menetluslikult ette võtta, aga Äh, mina sooviksin, et kogu projekt saaks lõpuks hoo sisse, ma ei tea, kas komisjon kavatseb rikkumismenetlust alustada või mitte, ma pigem tahaksin, et liikmesriigud, riigid saaksid oma töödega ühele poole, selle asemel, et hakata siin rikkumismenetlustega tegelema. Äh, Ühendkuningriik, Iirimaa, äh, Rootsi, Taani on väga hästi hakkama saanud siin valdkonnas ja ma ei hakkaks siin Prantsusmaa, Saksamaa suhete küsimusega tegelema, aga kui minust on kasu, siis ma olen valmis endast parima andma ka selles vallas. proua Maisner mainis integreeritud merenduspoliitikat, jah, mina toetan integreeritud merenduspoliitikat, ma olen transpordi, turismi ja spordiminister Iirimaal, aga vastutan ka äh, rannavalve tuletornide ja, ja nii edasi ja kõige eest, mis on seotud merendusega, välja arvatud kalandus, mis on väga hea, sellepärast et äh, see on väga töömahukas valdkond. aga igal juhul äh, tegemist on valdkonnaga, kus äh, on palju kasvu oodata tulevikus, aga ma arvan, et me peame keskenduma kõigepealt meretöönormide konventsioonile ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töö jõustamisele siis ähm, härra proua Maisner, härra aseesimees äh, ja proua Jala Sender, äh, komisjon peab esitama omapoolse ettepaneku enne kui me saame tegutseda, härra Sille, me võime saavutada edu ohutusega seotud küsimustes ja tehnilistes küsimustes võimalikult kiiresti ja jah, ja, ja pärast seda tegeleme siis lahtisidumisega, aga loomulikult loomu-, kõik erinevad teemavaldkonnad on omavahel seotud, teil on õigus. aga me ei saa lahti siduda ja korraldada hankeid üle kogu Euroopa, kui kõigil on erinevad süsteemid ja, ja kehtivad erinevad ohutuseeskirjad nii et äh, ma arvan, et töö tuleb teha etapiviisiliselt, töö ei saa olla kerge, võrgustik äh,, isoleeritud võrgustikud äh,, Iirimaa on saar ja me, meie rongid ei saa üle saarelt välja sõita ja ma tean, et äh, meil on ka rööpmelaius erinev, sama probleem on Baltikumis, äh, nii et äh, seda tuleb arvesse võtta kõikides määrustes ja direktiivides, mida kujundatakse ja samas me ei tahaks, et võrgustikud ennast nii-öelda näiliselt isoleeritud võrgustikeks nimetaksid. siis ähm, valdkond, kus on võimalik Euroopa kodaniku seisukohast kõige rohkem saavutada äh,, on, äh, võtame siin näiteks äh, rändlustasud kodanike jaoks, äh, kodanikud saavad tõesti aru, et Euroopa Parlament ja Euroopa on seda saavutanud ja reisijate õigused oleks transpordivaldkonnas just nimelt see valdkond, mis aitaks kodanikele näidata, et Euroopa kannab hoolt nende huvide eest. loomulikult me peame lennujaamade konkurentsivõime küsimused arvesse võtma, väga vähesed lennuettevõtted tegelikult teenivad raha praegu Costa Concordia ja mereohutus, sellest räägiti nõukogus ja praegu äh, ootame komisjonilt veebruaris, võib-olla märtsis äh, reisilaevade ohutuse kohta ettepanekud äh, ja eduaruannet juunis siis äh, mis puudutab äh, reisilaevade ohutusega seotud seadusandlust, äh, siis kavatsetakse erinevate transpordiliikide puhul ohutussüsteemi ühtlustada. härra Kolitšek mainis turismi, suur tänu selle eest. on õige öelda, et Iirimaal tõesti ei Äh, ei ole suuri siseveeteid, äh, äh, on, aga, aga neid ei klassifitseerita Euroopa tasandil siseveeteedeks, nii et selles valdkonnas ei ole konkreetset eraldi plaani, aga TNT-s on seda arvesse võetud, samuti odavkandjate küsimus Äh, õigusega tõstatatud küsimus, meie keskendume praegu aga reisijate õigustele, härra Van Dalen tõstatas lennuaja piirangute küsimuse, tegemist on JASA pädevusse kuuluva küsimusega, kui see asi nõukokku jõuab, äh, siis äh, juba eelnevalt kokku lepitud kujul õigused on selles valdkonnas JASA-l, siis viidati ka Ryanairile konkreetselt, Ryanairi küsimust ma ei tahaks väga üksikasjalikult äh, lahata, äh, mul on olnud oma kokkupõrkeid Ryanairiga nagu kõikidel ministritel, äh, tegemist on aga suure lennuettevõttega, kes transpordib ohu, tohutul hulgal reisijaid ähm, üle kogu Euroopa ja nende ohutusnäitajad on olnud väga head siiamaani hiljutistel näda-, viimastel nädalatel on äh, ajakirjanduses äh, Ryanairi äh, ohutuse kohta avaldatud artikleid, kuid ajalehed on pidanud need tagasi võtma, nii et mõnikord toimub sellist sehkeldamist ja manööverdamist, aga ohutusküsimused peavad alati päevakorras olema aga ERT-i kokkulepe, mida siin mainis, mainiti lõpetuseks, ma ei, ma ei, selles teemavaldkonnas ma ei ole väga informeeritud, nii et loobuksin sellele vastamisest, siis äh, majanduskasv, tööhõive on ka meie jaoks tähtsal kohal ja teie julgustavad sõnad selles valdkonnas olid väga teretulnud, siis äh, ART ER kokkuleppega liitumine äh, Euroopa Liit oh. see on meie jaoks prioriteet, ma arvan, et vastasin nüüd kõigile küsimustele, nagu äh, härra Higins ütles, äh, Iirimaa on üks turvalisemaid riike peaaegu samal tasemel nagu Põhjamaad või Saksamaa ja Ühendkuningriik liiklusohutuse küsimustes, aga jätkame oma tööd selles valdkonnas ja suur tänu teile tähelepanu eest, ootan rõõmuga koostööd teiega. suur tänu, lugupeetud minister, soovin teile õdu, tegemist oli viljaka mõttevahetusega sellise üsna pingelise, tõenäoliselt üsna pingelise eesistumise alguses, täname teid teie optimistliku lähenemise ja energia eest ja väga hea, et ei ole kalandusminister, meil on vaja sellist energilist ministrit transpordivaldkonda juhtima ja meie loomulikult omalt poolt aitame teil eesmärgi poole liikumist toetada Mesdames et messieurs, chers collègues, ne vous dissipez pas trop car nous sommes déjà en retard. Donc, euh... ja, jätkame oma tööd siis. Euh, euh, voilà. Alors nous allons ja nüüd oleme jõudnud päevakorrapunkti äh, viis juurde, väga tähtis teema, konkurentsipoliitika aastaaruanne ja härra Kamalli pole siin kohal, nii et härra Siile, teil on sõna. Uh, yes, thank you very much, I would like to apologize. suur tänu, vabandan raportööri härra Kamali nimel, et ta ei saanud siia tulla ja tema on endiselt rongis Londonist praegu, nagu me teame, talve ajal mõnikord ka Lääne-Euroopas sajab ja siis on katastroof, kui mõni sentimeeter lund maha tuleb. aga enne, kui me alustame arutelu ka raportööri nimel, suur tänu ähm, kõikidele teistele parlamendiliikmetele, kes on selle teema arengut jälginud ja on olnud kompromissmuudatusettepanekud ja kohtumised Strasbourgis eelmisel nädalal. raportöör ja variraportöör on vist suutnud jõuda kokkuleppele kompromissmuudatusettepanekutes konkreetsemalt äh, fraktsioonid jõudsid konsensusele kolmes peamises küsimuses äh, transpordipoliitika konkurentsi osas. lennujaama pakett, äh, käimasolevad läbirääkimised raudteesektoris ja maanteeveod raportöör siiski mõistab, et on äh, teatud eriarvamusi ja tahaks mm, liikmetele mm, meelde tuletada, et äh, tegemist on kompromissidega, need ei pruugi kajastada kõikide arvamust ja ei pruugi kajastada ka raportööri enda arvamust sada protsenti. samas need äh, kajastavad komisjoni enamuse arvamust ja just selles vaimus ongi need tehtud ja härra Kamal Äh, loodab saata arvamuse majandus- ja rahanduskomisjonile. just lähtudes sellest, et äh, see põhineb äh, komisjoni enamiku arvamusel, suur aitäh! härra Grosch ei soovi sõna, nagu paistab äh, Proodika. suur tänu! tahtsin öelda, et ähm, Strasbourgis lõpuks õnnestus meil korraldada variraportööride kohtumine ning see osutus vägagi viljakaks. ja tulemuseks olid ähm, mõned kompromissmuudatusettepanekud, Ehm, kõigi nende üle me väga õnnelikud ei ole, meie oleksime eelistanud sotsiaalsemat lähenemist, vähemalt minu seisukohast vaadatuna, näiteks kompromiss äh, muudatusettepanek kolm, me oleksime soovinud näha sotsiaalset äh, komponenti siin ja sõnastus võiks olla ehk kindlam, mis puudutab avaliku teenuse kohustuse kaitsmist, aga ma siiski usun, et äh, sellisel kujul saab see komisjoni enamiku toetuse. meie fraktsioon äh, pooldab konkurentsi, aga mitte konkurentsi iga hinnaga me leiame, et konkurentsivõime paranemine peaks mõjutama töötajate õigusi ja transporditeenuste kvaliteeti. ma loodan, et raportöör ja teised kolleegid toetavad muudatusettepanekut kolmkümmend kolm, milles räägitakse Najadise programmi jätkamisest ja eh, eritähelepanust sotsiaalsetele tingimustele meretranspordi valdkonnas ning eh, räägitakse ka sellest, et julgustada ettevõtteid ähm, oma sõidukiparki uuendama. Äh, loodan, et toetatakse ka muudatusettepanekut kakskümmend kuus, millest räägitakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vajadustest, selleks et ähm, tulemuseks oleks ühtne navigatsioonisüsteem Euroopa tasandil. me teame, et erinevatel Euroopa jõgedel on praegu erinevad navigatsioonisüsteemid kasutusel. Nende süsteemide ühtlustamine aitaks meil saavutada ka selles sektoris ühtse turu. samuti muudatusettepanek number neli on meie jaoks päris oluline. muudatusettepanek number neli kutsub üles komisjoni kiirendama Ähm, turismiteenuste paketiga seotud direktiivi vastuvõtmist. oma programmis on komisjon lubanud selle ettepaneku esitada, seni nad seda kahjuks teinud ei ole, meie usume siiski, et ähm, turistide parema kaitse tagamiseks on see ettepanek päris oluline. ja viimaks tahaksin veel öelda, et meie fraktsioon soovib konkurentsivõimet, äh, ja konkurentsi, aga mitte iga hinnaga. me leiame, et igasugune liberaliseerimine ei tohiks äh, toimuda transporditeenuste kvaliteedi arvelt ega töötajate sotsiaalsete tingimuste arvelt. proua Maisner, palun. Uh, suur tänu, ma räägin härra Benjani nimel, ta oli siin, aga pidi kahjuks lahkuma, nii et ma loen ette, mida ta pani kirja suur tänu raportöörile tehtud töö eest ja koostöö eest selle raporti alal. minu fraktsioon võib toetada kõiki kompromisse praegusel kujul. Brodika juba rääkis nendest kompromissidest, Euroopa Liidu konkurentsipoliitika on üks edukatest Euroopa poliitikatest. poliitika, mis on oluline konkurentsi edendamiseks kogu Euroopas, selleks et säilitada innovaatilisus ja konkurentsivõime see raport on eriti oluline selleks, et äh, saaks tehtud see töö, mida on veel tarvis teha õiglase konkurentsi tagamiseks transpordisektoris. ootame endiselt Euroopa Komisjonilt neljandat raudteepaketti selles osas ja päris palju tööd on tarvis ära teha veel konkurentsi tagamiseks lennujaamades. seega ma loodan, et Euroopa Komisjon jääb endiselt ambitsioonikaks, suudab määratleda turumoonutused, määratleda äh, need valdkonnad, äh, kus äh, ka ei ole turumoonutusi. see oli kõik raportöörilt härra Penjalt. suur tänu, proua Maisner, härra Kraamer, palun. suur tänu täna raportöör kohal ei ole, aga esimest korda tal on tõepoolest hea ettekanne, ta tõesti ei saa siia kohale ja nimelt raudtee tõttu me olime üsna frustreeritud tegelikult kogu selle asja üle, sest et äh, meil ei olnud enne eelmist nädalat üldse mingisugust arutelu ning teistes komiteedes olevat selline käitumine üldse tavaline teistes komitees ja ma ei tea, ma küsisin järele, kas tõesti on nii ja tõepoolest tuli välja, et ja äh, teistes komisjonides on lugu selline ainult sellisel juhul, kui tema ise on raportööriks, aga nojah, läheme edasi mul on hea meel selle üle, et me üleüldse kohtusime eh, ning eh, üks kompromiss, mis koosneb siin kahest osast, eh, see, selle ühte osa me saame heaks kiita, teist mitte ning põhiline probleem transpordisektoris on, ma tsiteerin siin, on Saksamaa kolleegide konservatiivne lähenemine, enne Saksamaa esine-, ühinemist koolivalitsuses eh, osalenud majandusteadlane, tema on öelnud, et transport on eh, turumajanduse eh, ära nullinud ning tegemist on sotsialistliku plaanimajandusega nüüd on meil vaja tõepoolest väga palju teha, et äh, see vales suunas minev plaanimajandus paika panna, sest meil on vaja kaitsta keskkonda, meil on vaja äh, võtta arvesse äh, tausta, ma ei hakka teid arvudega vaevama, kuid kui me tahame, et transpordisektoris oleks tegemist ausa konkurentsiga, siis tuleb meil ikkagi pida-, pöörata tähelepanu ka sellele, et äh, transpordivahendite keskkonnamõjud oleksid väiksemad, meie rohelistena peame selle eest head seisma. kuid headest eesmärkidest oleme me veel miilide kaugusel. Äh, já mám takový dojem, že äh, ty body vrženy plus ty pozměňovací návrhy v celku. Mulle tundub, et Need punktid ja kompromissid ähm, kajastavad seda, kes on konkreetsete ettepanekute autorid ja minu jaoks on natukene murettekitav, kui ma näiteks loen punkti kuus, et ähm, me kutsume üles komisjoni uue sadamapaketi koostamisel arvestama turumajanduslikku lähenemist, mis keskendub sadamate vahel avatud konkurentsi loomisele. ma tunnen muret, et püütakse tagaukse kaudu sisse tuua midagi, millele me oleme juba et-, ei öelnud, nimelt sadamate liberaliseerimine, aga kindlasti on kogenumaid kolleege, kellel on oma seisukohad sel teemal. mis puudutab lennuliikluse liberaliseerimist, siis tegelikult ma ei kujuta hästi ette, kuidas sündida transatlantiliselt turul suuri liite olema konkurentsivõimelisemad või paremini konkureerima. ma arvan, et on tarvis paremaid paremini reguleerida töötingimusi, sest see on sotsiaalne aspekt, mis on tegelikult täiesti puudu kõikidest ettepanekutest ja minu arvates on siiski võtmetähtsusega. täpselt samamoodi ka äh, maanteevedude, maanteekaubavedude sektori avamine, eriti maanteetranspordi olukord on kaootiline suurte veoautode puhul kõik tunnevad muret, kõik püüavad midagi ette võtta, aga kui me räägime väikestest sõidukitest massiga alla kolme koma viie tonni, siis siin on olukord katastroofiline. tööjõu liberaliseerimine ja maapealse käitlemise puhul me liigume samas suunas ja ma tunnen muret, sest ähm, see võib olla ohtlik äh, nõndanimetatud ähm, sotsiaalse heaolu riigi jaoks, mis Euroopa, peaks olema üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. Äh, suur tänu, ma sooviksin kõigepealt kolleeg De Grandes Pascali nimel vabandada, nagu paljud teisegi, on ka tema transpordiprobleemide tõttu no, praegu meist eemal. minu arvates on meil siin tegemist selle raporti puhul iga-aastase harjutusega ning variraportööride välja töötatud kompromissettepanekute kohta pean ma kahjuks ütlema seda, et eh, on üks punkt, kus ma ei saa eh, nõus olla komisjoniga, kus, kui nähakse ette täiendav maks raudteele, siin on vaja tagada ikkagi selgus. juba rohkem kui kaks aastat on komisjon seda arutanud ja ikka veel ei ole päris selget seisukohta. liikmesriigid kehtestavad igasuguseid maksusid ning see moonutab vaba konkurentsi, moonutab raudtee positsiooni üldse. samuti soovisin käsitleda sotsiaalstandardeid. ma näen, et räägitakse väga palju konkurentsitingimustest selles dokumendis kuid konkurents ilma ausate eeskirjadeta, ilma sotsiaalsete standarditeta ei ole mingi aus konkurents äh, ning möödunud aast-, tegelikult mulle meeldis eelmine tekst veidi paremini. kompromissettepanek kaks on see, mis tuleks siia kindlasti veel lisada, aitäh. Mr Rike. C'était, c'était bien organisé. Euh, Voilà. <clears throat> Je voulais simplement dire que jah, ma sooviksin siis nüüd põhimõtteliselt äh, öelda veel äh, seda, et soovin tänada raportööri ja variraportööre äh, tehtud töö eest ning isiklikult omalt poolt üks hetk, palun. mul on need paberid sassis. Raineri saabumine ajas siin kõik paigast ära. ma soovisin seoses muudatusettepanekutega veel paar sõna öelda, ma püüan nad nüüd leida. kolmkümmend seitse pannakse hääletusele, kuid see ei ole sama, mis muudatusettepanekus kolm, siin ei ole tegemist samaga, mis kompromiss neli. ja proua Dikau rääkis siin ka just sellest, et siin ei ole piisavalt tugevalt rõhutatud sotsiaalset aspekti. ma sooviksin, et me hääletaksime selle üle, võib-olla oleks tulemus see, et muudatusettepanekud ei lähegi läbi, aga ma tõepoolest omalt poolt isiklikult paluksin, et muudatusettepanekud kolmkümmend seitse ja kolmkümmend neli läheksid hääletamisele. veel üks kord Micha. I had forgotten something. Ah, ja, ich habe noch eins vergessen. ja ma unustasin ühe asja ära mainida, muudatusettepanekut kolmkümmend sooviksin veel puudutada. siin me kutsume komisjoni üles et nad esitaksid uue seadusandliku paketi. me soovime anda komisjonile sellega rohkem võimalusi ja homme tahame teha soolise muudatusettepaneku, et oleks võimalik siis otsustada, kas toetada seda ettepanekut või mitte, ma loodan, et te muidugi toetate. uute meetmete esitamine sadamate kohta. tähendab, et äh, new measures and ports ja lähenemisviis, mis keskendub äh, sotsiaalselt aktsepteeritavale transpordile sadamates. tegelikult me laiendame sellega mänguruumi. see oleks mõistlik lahendus. Uh, mis... suur tänu äh,, Pro Bronze komisjonist, suur aitäh me ei hakka kommenteerima kompromisse, aga sooviksime vastata jätkuküsimusele, mis esitati komisjoni kohtumisel eh, detsembris. Brian Simson pööras tähelepanu Brüssel Manchesteri marsruudile koodi jagamise küsimuses, näiteks võimalik koodi jagamine Brussels Airlines ja Flybe vahel. komisjon uurib praegu kahte juhtumat, eh, tuvastamaks, kas on rikutud eh, konkurentsikokkuleppeid ja sada üks eh, lepingus ja samas vaadates Brüssel-Manchesteri marsruuti, tundub, et äh, Brüssels Airlines ja Flybe vahel tehtud äh, kokkuleppe puhul on tegemist wet lease äh, kokkuleppega, see tähendab, üks lennufirma rendib kompensatsiooni eest teisele lennufirmale lennukit, see antakse rendile koos pilootide pardameeskonnaga ja äh, rentija äh, sertifikaadiga. Äh, seepärast ongi Flybe määratletud Brussels Airlinesi leheküljel vedajana mõningate lendude puhul. aga Flybe marss, marsruutide nimekirjas seda ei ole ja olukord ei lange praegu koodi jagamise uurimise raamistikku, aitäh! suur tänu, härra Seele, te esindasite vist kedagi teist? härra Kamali, jah, aitäh, ma edastan kõik kommentaarid, minu jaoks on veidi üllatav, et kõik fraktsioonid nii palju on rõhutanud sotsiaalseid aspekte see tähendab, et konkurentsivõime ja sotsiaalküsimused on mõnikord poliitiliselt keerulised teemad, aga vaatame ja loodame, et äh, saab siin midagi teha. aitäh, äh, hääletamine on homme ja suur tänu Dominikile selle eest, et ta minu seitsme poole tunni hilinenud lennu ajal asendas mind, nüüd me võime minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on maapealse eh, teeninduse küsimused, raportöör härra Zassada. suur tänu, esimees. detsembris enamik Euroopa Parlamendist teisel hääletusel täiskogul otsustas saata dokumendi tagasi Transpordikomisjoni koordinaatorid andsid mulle mandaadi jätkata kompromissi kallal töötamist, mis on seotud maapealse teenindusega. minu ülesanne oli saada eh, kolleegide hulgas enamus, et eh, transpordikomisjoni raport vastu võtta ja uuesti hääletada seda parlamendis. korraldasin kaks kohtumist variraportööridega ja nende kohtumiste järel esitasin äh, nõndanimetatud kompromiss A uue versiooni ja valmistasin ette ka uue kompromissi I. kompromissides ma kõigepealt äh, muutsin lävendit viielt viieteistkümnele miljonile esimese teenusepakkuja puhul ja pikendasin äh, tähtaega teenusepakkuja puhul kahe aastani ja eh, kolmekümne kuue kuuni üleminekuperioodi, seega kaks korda nii palju kui Euroopa Komisjoni esialgses ettepanekus. ma saan loomulikult aru, et eh, selleks, et eh, sotsiaaldemokraatide soove rahuldades võisin kaotada mõned kolleegid, kes alguses toetasid mind maapealse teeninduse liberaliseerimise puhul. ja uskuge mind, see ei olnud sugugi lihtne otsus. kahjuks enamik sotsiaaldemokraatide soove on seotud selle dokumendi osaga, mis on väljaspool minu mõju ja minu pädevust raportöörina. nimelt ma pean silmas tööhõivekomisjoni arvamust kodukorra punkti viiskümmend kohaselt sotsiaaldemokraadid äh, soovisid, et töötajate üleviimine oleks kohustuslik äh, kõikide teenuste kategooriate puhul. erinevalt Euroopa Komisjonilt, kes soovis jätta selle vabatahtlikuks, ma arvan, et äh, selle soovi heakskiitmine Euroopa Parlamendi, Komisjoni ja Nõukogu poolt oleks väga keeruline ma arvan, et äh, siin oleks võimalus äh, sotsiaaldemokraatide ja härra Maani vaheline kokkulepe, kes äh, esindab tööhõivekomisjoni. mul on mulje, et selle kokkuleppe sõlmimine saab olema raske, seepärast olen pakkunud kaks lahendust, esimene ettepanek, korraldada ühine variraportööride kohtumine transpordikomisjonist ja tööhõivekomisjonist ja teha koostööd kõikidele pooltele rahuldava lahenduse nimel. ma arvan, et see oleks ain-, see oleks ainus tehniline lahendus sellele probleemile ja ma olen selle sekretäriaadile välja pakkunud. lahenduse nõrkuseks võib olla see, et tööhõivekomisjoni koordinaatorid äh, on otsustanud neljapäeval oma kohtumisel mitte avada seda dokumenti ja lisaks sellele ei ole meil mingit garantiid, et uus tekstiversioon saaks enamiku heakskiidu ettepanek number kaks, minu jaoks on see väga keeruline, aga ma arvan, et see on antud dokumendi puhul viimane võimalus, teen ettepaneku, et kompromiss A, eh, mis on seotud eh, teenusepakkujate arvuga lennujaamades, et selles kompromissis oleks öeldud, et, et eh, ta sina liberaliseerimine on konkreetse liikmesriigi otsustada. see tähendab, et üle kahe miljoni reisijaga ja viieteist miljoni tonni kaubaveoga äh, lennujaamade puhul eh, liikmesriik ei saa piirata eh, teenusepakkujaid vähem kui kahega. ma olen kindel, et eh, edasine liberaliseerimine oleks parem teenuste liberaliseerim-, teenuste kvaliteedi seisukohast, aga selleks oleks tarvis enamiku nõusolekut tarvis. ja ma hetkel leian, et kriisiolukorras liberaliseeritud lennujaamad eh, ja teised lennujaamad on sama probleemi ees. reisijatel on samad probleemid kõikides lennujaamades. ma vaatasin, mis juhtus Londonis ja Frankfurdis, põhimõtteliselt eh, reisijad peavad kandma probleemi tagajärjed. reisijad eh, põhimõtteliselt olid omapäi kuus tundi, nende oma asi, mida nad teevad seal oli äh, sadu reisijaid ja mõnikord äh, pidi isegi politsei sekkuma. näiteks ei ole võimalik survet avaldada selleks, et näiteks äh, avada rohkem teeninduskohti sellisel kriisihetkel. ma arvan, et et reisijaid ei tohiks panna nii pikalt ootama, tarvis oleks ühtset äh, menetlust kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks sellistes olukordades, tarvis oleks ühtset hankemenetlust. ma arvan, ma tunnen tõesti vastutust selle õigusloome ettepaneku eest ja seepärast ma olen pakkunud välja kompromissi, mis peaks hõlmama kõiki fraktsioone. nii et äh, edasine liberaliseerimine oleks liikmesriikide otsustada, kui me seda saavutame, siis ma usun, et äh, on võimalik veebruaris meie komisjonis seda raportit uuesti hääletada ja märtsis või aprillis täiskogul hääletada. ma arvan, et äh, juhul, kui mul on äh, teie heakskiit, siis ma saan eeskirja viiskümmend kuus kohaselt esitada selle ettepaneku ja me saaksime oma komisjoni poolt kaheteistkümnendaks veebruariks esitada selle hiljemalt. variraportöörid, piirduge palun kahe minutiga, kui võimalik, härra Fleckenstein. Äh, suur tänu. sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et me oleme öelnud, et jah, me kujutame ette küll kompromissi võimalust. nimetasime kuus punkti, raportöör ütles, et olulised punktid on öö, vaja läbi võtta tervikuna ning meil tuleb mõelda, kahe, kuidas me seda kõike arutame niimoodi, et me tervet paketti ohtu ei sea. ootame siis nüüd ära ja vaatame, mis siit nüüd välja tuleb. mida ma mingil juhul õigeks ei pea, on otsustada midagi niisugust, millel oleks mõte ainult siis, kui teine pool omalt poolt kah vastu tuleb. raportööri ettepanek, mis puudutab seda kompromissi piiride osas, üsna õigel teel. aga sellest üksipäini ei ole kasu see küll ei ole väga meeldiv, me peame fraktsioonis veel seda asja arutama, aga me peame heaks kiitma selle, mida parlament täiskogul on otsustanud, sellepärast et kogu see pilt ikkagi ei ole vastuvõetav. täiendav liberaliseerimine või kuidas seda iganes ka nimetada, on võimalik ainult sellisel juhul, kui sotsiaalvaldkonnas tehakse vastavaid järeleandmisi, vastasel korral kaotab see kõik mõtte. nii et äh, mulle hakkab jääma mulje, et komisjon ja raportöör saaksid seda kõike kõvasti lühendada, äh, moodustada ühe tervikliku lause, nimelt Frankfurt peab olema ainumas lennujaam Äh, see ongi see, mis tegelikult on asja tuum. Mr Klints. oih, härra Klints, aitäh äh, kõigepealt ma sooviksin raportööri Sadat tänada selle eest, et ta võttis vaevaks äh, siia tulla. meie libera-, liberaalid oleme omal ajal tema ettepanekuid toetanud, sellepärast et me toetame liberaliseerimise põhimõtet tervikuna üldiselt on meil aga palju igasuguseid kahtlusi ja need on järgmised. kõigepealt me tegeleme siin tegelikult väga väheste lennujaamadega samal ajal, aga me viime sisse niisugused muudatused, mis puudutavad tegelikult kõiki lennujaamasid ning siin ei ole meil tasakaalu. selle peale tuleb mõelda ning teiseks me soovime võrdsete põhimõtete rakendamist pakkumismenetluses ning äh, siin on vaja tagada mõistlik lähenemine. Äh, kas on aga vaja seda, et kõikides riikides äh, kohaldatakse täpselt samu põhimõtteid lubade andmise asutuse loomisel, äh, see suurendaks bürokraatiat, äh, see äh, seda just nimelt seal, kus meil on küsimus väiksematele suuremate õiguse andmises, juurdepääsu võimaldamises. me ei tohi unustada seda, et ühelt poolt me tahame luua võrdsed konkurentsitingimused, selle, seda toetavad ju kõik, samal ajal me aga äh, peame mõtlema äh, sellele, et äh, on ka palju valdkondi, palju küsimusi, mida liikmesriigid saavad ise lahendada. me peaksime jätma liikmesriikidele rohkem tegutsemisruumi ning äh, me näeme ette siin ainult paar põhimõtet ning edasi saavad juba liikmesriigid ise otsustada, kui me aga tegeleme siin tõesti ainult paari põhimõttega, siis me äh, Eh, peame pöörama rohkem tähelepanu just hankemenetlusele. ma näen siin aga ühte ohtu. Euroopa Liit ütleb, et meie liberaliseerime maapealsed teenused, eh, tegelikult me seda ka ei tee. ja siis sel moel me eksitame kodanikke siis oleks targem võib-olla otse öelda, miks me teeme seda ainult mingis üksikus punktis, miks ei ole mõtet võtta siin ette rohkem. ja nüüd lõpuks, kui siin oleks võimalik midagi saavutada, kui raportöörid Toomas Mann ja härra Sassada koos, koos tööhõivekomisjoniga leiaksid lahenduse, siis ma toetaksin seda. siis ma ütleksin, et seda mõtet tuleks kaaluda. ja, herzlichen Dank ähm.... aitäh ähm ma sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et me näeme kohutavalt palju vaeva selleks, et suurendada paari-kolme lennujaama äh, käitaja äh, vastutust, see puudutab väheseid lennujaamasid, see puudutab üleminekuaega, minu arvates kodanike, kodanikud ei saa sellest aru. ning äh, no, siin on tegemist ootustega, me räägime liberaliseerimisest, nagu siin kolleeg Klints juba mainis, aga me tegelikult ei tee midagi. minu arvates kogu see teema on äärmiselt keeruline, sest ja kui me siin oma komisjonis kah veel teeme täiendavaid takistusi, siis läheb asi äärmiselt keeruliseks kõige targem ettepanek oleks see, kui komisjon võtaks kogu selle ettepaneku tagasi ja alustaks otsast peale, sellepärast et väga raske on sellise alusmaterjaliga edasi liikuda, nii nagu me praegu oleme sunnitud seda tegema. minu arvates läheb asi kummaliseks. kõne all on mõned üksikud lennujaamad ning siis see hankemenetlus, mis hakkab kehtima kogu Euroopas, teatud valdkondades on meil juba Euroopa monopolid, meil on siin olikopolidega tegemist, siin on tegemist väikese vastuoluga paari oligopoli vahel, kui me oleme enda vastu ausad ning mis nüüd puudutab konk-, seda, kui suur see kasu reisijatele oleks. mina lendan kahjuks väga palju ja mina ei näe mingit vahet minu kui reisija jaoks selles, kas need lennujaamad on nüüd liberaliseeritud või mitte. tegelikult äh, igal pool töötatakse väga intensiivselt. mis nüüd puudutab protseduuri ennast, otsustav äh, punkt on see, kuidas tööhõivekomisjon otsustab komisjonid on erinevatel seisukohtadel, teevad eraldi otsused ning eh, kas kolmkümmend kuus või kolmkümmend seitse, nende osas minul tekib küsimus ikkagi, kuidas siis toimida, kui siin on sotsiaaldemokraatide ettepanek eh, ja samas ka Rahvapartei ettepanek, siis eh, ainult arutab seda üks komisjon, teine mitte, siis nagunii tekib meil probleem. nii et tegelikult on meil siin patiseis. kui tegemist oleks tõepoolest väga olulise küsimusega, mis puudutab kogu maailma või vähemalt Euroopat, siis oleks tõepoolest mõistlik sellega põhjalikult tegeleda ja mõelda, kuidas me saavutame komisjonide vahel koostöö aga praegu saaksin ma ainult kutsuda komisjoni üles, võtke see ettepanek tagasi ja tehke selle põhjal, mida te siin kuulsite, uuem, lühem, parem tekst siis me saavutame tunduvalt rohkem kui kogu selle tohutult keerulise reeglistikuga, eh, mis tegelikult nagunii puudutab ainult väga väheseid. minu arvates oleks oluline leida praktiline lahendus, aitäh! aitäh, endiselt on palju sõnasoovijaid, aga aega on vähe, härra Van Davenel, palun. <clears throat> Eh, suur aitäh! minu fraktsioon täiskogul toetas seda, et ähm, transpordikomisjon peaks püüdma leida lahenduse sellele keerulisele olukorrale, aga nagu ma näen, et ähm, see ei õnnestunud. praegu ma näen seda, et ähm, sotsiaaldemok-, bürokraatlik on arvestatud ja on rohkem bürokraatiat, kuna on järelevalvekomisjon ja põhimõtteliselt ähm, see jätab kõrvale reisijate õigused. nii et on küll püütud lahendust leida, aga ma ei usu, et äh, see saab olema edukas sellisel kujul eriti arvestades meie liikumissuunda. liikmesriikidele nende õiguste jätmine ilmselt ei toimi ja üks asi on ka see, mis on paberil, aga praktikas kõik see ei peaks, ei pruugi toimida. härra Kolitšek. suur aitäh, ma pean omalt poolt ütlema, et eranditult erandmoel olen nõus eelkõnelejaga ja pean ka ütlema, et kodukorra reegel viiskümmend viis ja viiskümmend kuu, viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse nõuavad, et me peame kaaluma muudatusettepanekuid. viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse nõuavad, et me teeksime uue ettepaneku ja tõesti kaaluksime muudatusettepanekuid, sest me oleme tegelikult juba kaks korda selle tagasi lükanud, isegi täiskogul, ja see tähendab, et meil on tarvis uut lahendust, mida ei ole aga esitatud ja seepärast äh, minu soovitus on see tagasi lükata, sest äh, see dokument praegusel kujul on täiesti kasutu ja midagi uut ei paku endiselt on mul kuus sõnasoovijat, kolm nendest on koordinaatorid, milleks me pidanud tegelikult juba lõpetama praeguseks, aga palun tehke siis lühidalt, siis me saame minna koordinaatorite kohtumise juurde. härra Grosch. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et Rahvapartei leiab, et me peaksime mõtlema, kuidas, kas see tekst annab meile mingil moel veel lisandväärtust või mitte. kolleeg Sassada e, oma ettepanekutega näitas, et ta on kompromissi altis. huvitav on muidugi kuulda täna teatud kolleegide kommentaare. E, alguses leiti, et dokument ei ole piisavalt sotsiaalne, teisalt leitakse jälle, et see on liiga sotsiaalne osad leiavad, et siin on tegemist konkurentsi moonutamistega, teistel on jälle erinevad seisukohad. mul on niisugune tunne, et olul-, et osad tahavad, et see asi ikkagi antaks tagasi, mitte et sellega rohkem tegeletakse. küsimus ei ole selles, kas meil on võimalus seda kuidagi parandada. kas me kasutame siin nüüd seda võimalust, et midagi paremaks teha? selle asemel, et see lihtsalt komisjoni tagasi saata, sellepärast et me leiame, et see praegune olukord, eh, mis lennujaamades valitseb, vajab parandamist nii reisijate huvides kui ka töötajate huvides. ilma, et me üle pingutaks mõnes punktis. kutsuksin siin kolleege üles, eh, et me peaksime siin pokkerilaua taga praegu mõtlema, kuidas sellest teemast siin, nagu ma juba täiskogule ütlesin, oleks võimalik leida siiski mingi lahendus, mis parandaks töötajate olukorda, mis oleks turutingimustele vastav ning mis annaks ka lennujaamade käitajatele suurema vastutuse. see oleks eesmärk ning kui seda ei ole võimalik saavutada, siis ka Rahvapartei tavandaks ennast sellest arutelust ning praegu sel juhul ma leian, et äh, variraportöörid mõlemast komisjonist peaksid asja arutama. meil ei ole mõtet seda asja siin ka pikalt edasi lükata. Thank you very much. Danke für den Applaus. Nein. If I can't, aitäh heakskiidu eest! You might not be ah, man. <laughs> It's uh, Mr Al Kadrawi first and uh... Al Kadrawi ja siis uh, Michael sina. suur tänu! kõigepealt uh, tahaksin tänada raportööre nende pingutuste eest, mida on tehtud, et et äh, me leiaksime sobiva lahenduse. ma tean, et äh, meie fraktsioon ei arva, et äh, rohkem teenusepakkujaid lahendaks probleemi, aga status quo ei ole ka lahendus. status quo tähendab, et meil jääb seesama kehv seadusandlus, mis meil praegu on ja et me suudaksime jõuda kokkuleppele ja võib-olla mõned küsimused, millega on tegeldud tööhõivekomisjonis, kollektiivläbirääkimiste kokkulepped, võrdse olukorra tagamine kõikidele, töötajate üleviimine, ma toetaksin raportööri, et kutsuda kokku kohtumine variraportööride vahel, sealhulgas ka tööhõivekomisjonist, kes nende teemadega tegelevad ja ma oleksin valmis ise ka niimoodi edasi liikuma ja saaksime kaaluda konkreetselt transportiga seotud punkte tundub, et tööhõivekomisjon olnud siiski valmis otsima kompromissi aga me ei saa vaadata transpordikomisjoni olulisi küsimusi täiesti lahus tööhõivekomisjonile olulistest küsimustest. Äh, paluksin raportööril siis võtta algatus, tuua meid ühise laua taha kokku ja siis saame vaadata, kas on võimalik edasi liikuda. ja loodame, et õnnestub midagi saavutada. härra De Backer. Dank u wel. Um, een aantal weken terug hebben we... Suur tänu. mõne nädala eest otsustas täiskogu saata selle ettepaneku transpordikomisjoni tagasi eri fraktsioonidel olid selleks erinevad põhjused. tegemist oli kummalise üksmeelega, mõnede meelest läks ettepanek liiga kaugele, mõnede meelest oli see liiga napp. osad tahtsid palju suuremat liberaliseerimist, teiste meelest oli liberaliseerimine liiga ulatuslik. kuid meil tuleb nüüd mõelda, kuidas seda paketti tööhõivekomisjonis üldse arutada kuidas saavutada niisugune protsess, mis meid edasi aitaks. komisjoni algne tekst peaks olema arutelu aluseks, sellele lisanduvad siis muudatusettepanekud paremalt ja vasakult, kuid niimoodi on väga raske saavutada kompromisse. komisjoni algne ettepanek vastab väga paljude huvidele, see hõlm sisaldab läbipaistvust, see lihtsustab olukorda, kuid kõigepealt, maapealsete teenuste kvaliteet praegu ei rahulda, see on selge. kvaliteedinõuded ja liberaliseerimine on õige lähenemine. teisalt me peame hoolitsema selle eest, et töötajad saavad oma vajaliku sotsiaalse kaitse. see ei tohi aga muuta lennujaamade tööd võimatuks. niisiis tuleb meil kogu pakett teemat äh, uuesti lahti võtta ja läbi arutada. ma toetan ka härra Kroši seisukohta, meil on vaja leida konkreetne lahendus paremad teenused reisijatele, see on ju asja idee. ning äh, meie oma komisjonis leiame, et see on teostatav kuid me ei toeta ühtegi niisugust ettepanekut, kus me ei näe äh, ei liberaliseerimist ega ka paremaid sotsiaalseid tagatisi töötajatele ega ka paremat kvaliteeti. siia tuleb kaasata veel ka äh, tööhõivekomisjoni võimatud ettepanekud. milles siis nüüd küsimus on? küsimus on paaris-kolmes lennujaamas ning mida siis nüüd muuta viieteistkümne, kahekümne aasta jaoks, selles on kogu küsimus. me oleme siin kõike arutanud pikalt ja laialt ja me oleme leidnud seisukoha, see oli küll napilt, äh, kuid komisjonis tõepoolest me olime selle vastu, täiskogu oli samuti selle vastu, nüüd tuleb see kõik tagasi äh, ja mm, nüüd me siis peame äh, jõudma järeldusele, et uuesti asja arutades oleme targemad. Äh, asi läheb märtsis jälle täiskogule no, ja nüüd me oleme ikkagi tegelikult äh, olukorras, äh, kus tuleb olla ettevaatlik. me peame teadvustama, et see asi on untsus komisjon peab selle dokumendi tagasi võtma ja esitama uue, see ei ole meie ülesanne, see on nende töö. meie peame saama aru sellest, et meil tuleb seda neilt nõuda. Euroopa eeskirjad paari lennujaama jaoks, see on nii äh, arulage, et tegi mulje, et kas meil tõesti ei ole siis midagi paremat teha siin komisjonis ja parlamendis komisjon peaks tegelema olulisemate küsimustega, mitte Frankfurdi, Müncheni ja Viini küsimustega, olgem ausad. kas me kas tõesti eh, anname selle komisjonile tagasi, komisjon peab otsustama, kas ta õpib sellest tehtud veast või mitte, kui ta seda ei tee, siis eh, tehku uus ettepanek, aga see ei ole enam meie mure. meie teeme ennast naeruväärseks, kui me seda uuesti arutame, me oleme juba arutanud, me oleme hääletanud täiskogul suure häälteenamusega, lükati see dokument tagasi ning otsustama peab nüüd komisjon ja mitte meie. Ähm, jah, jah ma kuulasin huviga, mida raportöör soovitas. see on väga, samm õiges suunas, ütleksin mina. mul on mulje, et väga paljud kolleegid on arusaamisel ja minagi jagan seda arusaamist, et ei ole otsest seost kvaliteedi ja pakkujate, teenusepakkujate arvu vahel. kui me võrdleme häid ja halbu lennujaamu, meil on lennujaamu, kus on palju teenusepakkujaid, aga teenused on kehvad, meil on vaja parandada kvaliteeti, aga see ei tule automaatselt. teiseks on mul mulje, et sotsiaaldemokraadid on selgelt öelnud, et kui liberaliseerumine on kohustuslik, siis tuleb teha midagi ka sotsiaalse kaitse tagamiseks ning ka vastupidiselt, kui mitte midagi ei tehta liberaliseerimise heaks, vaid kõik jäetakse liikmesriikide otsustada, siis sellisel juhul on ikkagi küsimus sotsiaalsetes tagatistes. ma sooviksin ikkagi, et äh, kui me soovime siin turgu avada kolmandatele osapooltele, siis tuleb pidada silmas kõiki aspekte, me ei pea rääki-, me ei pea siin tegema sotsiaalpoliitikat ega tariifipoliitikat, see on ikkagi liikmesriikide pädevuses ja me ei pea seda siin transpordipoliitika kaudu ajama. seetõttu mina toetaksin raportööri ettepanekut ning eh, liikmesriikidele peaks jääma õigus siin otsustada kolmandate teenusepakkujate üle. ning eh, tööhõivekomisjoni ettepanekud seetõttu ei, ei ole vastuvõetavad. Across the chamber, Marcus, okay. not across yeah. the chamber, Michael, please, through the chairman. George, Mr. Bach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, solange... Herr Bach, härra esimees, ma eh, näen, et me peaksime tagasi tulema ikkagi faktide juurde, ma hindan raportööri kompromissivalmidust algusest peale eh, olin mina mures sellepärast, kui erinevad on ikkagi lennujaamad, kui erinevad on liikmesriigid ning seetõttu ma eh, Äh, kiidan väga heaks äh, selle, äh, kui siin ikkagi pidada rohkem silmas subsidiaarsust ning kompromiss läheb just selles suunas. subsidiaarsust tuleb silmas pidada. kvaliteedi tagamine, millele viitas kolleeg Sekka Trui, on tegelikult tõepoolest see mõte, millest tuleb kinni pidada, olukord praegu ei ole hea. kui me saadame dokumendi tagasi komisjonile, siis komisjon kindlasti eh, ei esita kiiresti uut ettepanekut ning seetõttu ma mõtlen, et meie raportis tuleks praegu nõuda kvaliteedi parandamist, töötajate haridustaseme tõstmist eh, ning ta koostöö äh, töökomisjoniga on see, mida mina tervitaksin. me peaksime suutma koostada sidusa raporti koostöös tööhõivekomisjoniga ning meil on selleks head võimalused, aitäh! The... aitäh, enne kui ma annan uuesti sõna raportöörile, tahtsin meelde tuletada selle maapealse teeninduse menetluse äh, raporti esimehena. Teie nimel ma pean parlamendile aru andes äh, mainima menetlust, mida järgitakse enne kaheteistkümnendat veebruari ja see peaks ideaaljuhul hõlmama ka esialgset ajakava aruteludeks ja täiskogul hääletamiseks mul on hea meel, kui raportöör toob kokku variraportöörid nii transpordi kui ka tööhõive komisjonist, aga me oleme olukorras, kus on kokkulepet tarvis ja kui me seda kokkulepet ei saavuta, siis ootab meid ees uuesti tagasilükkamine. nii et me peaksime olema realistlikud. nii et eh, juhatajana ma tuletan teile meelde, et on teie ülesanne püüda kokkulepet saavutada, kui te kokkulepet ei saavuta, siis on komisjoni ja täiskogu teha järgmised otsused. härra Saada, soovite veel midagi öelda, mul on vaid viisteist minutit veel tõlkeaega järel. suur tänu, paar sõna tahaksin rõhutada, et on selles dokumendis terve rida olulisi küsimusi, mis võivad tegelikult äh, aidata olukorda lihtsustada ja vähendada kulusid. näiteks heakskiitmismenetlus, kui on ühtne heakskiitmismenetlus, siis me ei pea enam küsima kahtekümmet seitset luba kahekümne seitsmes erinevas liikmesriigis kui me ei taha olla vastuolus tööväekomisjoni otsusega dokumendi tehnilised üksikasjad kui me jätame liikmesriikide otsustada maapealsete teenuse osutajate arvu, siis see ei ole vastuolus tööhõive komisjoni otsusega kui üks teenuse pakkuja lahkub ähm, lennujaamast ja asemele tuleb teine alles, siis on äh, personalile üleviimine kohaldatav. me, ma olen valmis muidugi kohtuma igal ajal ja püüdma leida kompromissi. ma arvan, et kui me kõik soovime raportöörid, variraportöörid, siis me saame tulemuse saavutada. ma pean nüüd pe-, pilku peal hoidma, mis juhtub siis, kui te variraportööridega kohtute, aga ma ütlen, et te peate üsna kiiresti tegutsema selleks, et mingit lahendust leida suur tänu, sellega on meie tavalise kohtumise äh, päevakord lõppenud, nüüd läheme edasi koordinaatorite kohtumisega ja need, kes siin ei pea olema, paluksin lahkuda. I expect dangers strangers salamkojas öeldakse sellisel puhul.